daamid ja härrad, kallid kolleegid, ma palun, et te istuksite oma kohtadele. J'ouvre donc notre niisiis kuulutan meie koosoleku avatuks, tegemist on sellise erakorralise koosolekuga, sest meie koosoleku peatähelepanu on pühendatud finantsmääruse muutmisele. ning sellele, et seda dokumenti lihtsustada. see on heaks viisiks et Euroopa Liidule uut elujõudu sisse puhuda. kui kellelgi mingeid vastuväiteid ei ole, siis loeme päevakorra projekti kinnitatuks. mul ei ole mingeid teadaandeid eelarvekomisjoni kohta, sellepärast et koordinaatorid vahetasid mõtteid komisjoni ettepaneku osas, mis puudutab kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvet. raportöör Jens Kaier äh, võttis sellel teemal sõna ja homme hommikul kell üheksa komisjoni koosolekul jätkame seda arutelu ning kahekümne kolmanda ja kahekümne neljanda mai äh, koosoleku protokollide kohta ilmselt ei ole ka kellelgi midagi öelda. hästi ja niisiis, äh, proua äh, esinaine, me võime nüüd oma seminariga algust teha. Äh, selle teemaks on siis finantsmääruse vahe läbivaatamine. tahaksin tänada proua Kreslet, kes täna ka meiega on, sest et on äärmiselt oluline, et kaks komisjoni tõesti teevad usalduslikku ja tihedat koostööd finantsmäärus eh, sellisel kujul, nagu ta praegu on, võib eh, tekitada rakendamisel teatud probleeme ning vallandada erinevatel tasanditel eh, suhtumine, mis, suhtumise, mis toimib vastuselt eelarve tulemuslikkusele. Te teate, kuivõrd oluline on asepresident Georgieva jaoks see, et eelarve oleks suunatud tulemuste saavutamisele Äh, aga finantsmäärus täpselt, vähemalt see, sel moel, nagu teda kohaldatakse, äh, kahjustab nende eesmärkide saavutamist täielikult äh, või vähemalt hävitab igasuguse lootuse tulemuste saavutamiseks. niisiis, meil on võimalus siis konsulteerida inimestega, kes selle rakendamisega tegelevad ning äh, selgus, et äh, asi on tõesti keeruline, meil on vaja spetsialiste, äh, eksperte, kes oleksid vahendajateks Euroopa institutsioonide ja Euroopa kodanike vahel ning kui asi nii on, siis ei suuda Euroopa enam kunagi kodanikke otse kõnetada ja kui Euroopa ei kõneta kodanikke, eh, siis ehm, see on väga tõsine probleem ning eh, seetõttu on eh, finantsmääruse vahe läbivaatamine kindlasti eesmärk, mis on äärmiselt oluline. väga oluline on seda määrust konstruktiivselt kritiseerida selleks, et me saaksime palju kiiremini hakata tegutsema lihtsustamine on üks prioriteete, millele juhtis hiljuti tähelepanu ka proua Georgieva. komisjon plaanib siis üsna märkimisväärset lihtsustamist. ma jagan selle kuulamise juhtimist koos proua Krestega, kes saabki nüüd sõna jah, aitäh, lugupeetud äh, härra Artüi, äh, tere tulemast äh, kõigile. mina olen siin eelarvekomisjoni raportöörina ja ma olen selles komisjonis olnud pikka aega, me oleme väga pikka aega kõnelenud, oleme kõnelenud sellest, mida me oleme siiamaani teinud. me oleme äh, väga paljudes äh, gruppides vaielnud äh, selle üle, et mida me teha saame ja mina tahaksin tervitada eelarve kontrolli komisjoni liikmeid, me osaleme siin ühiselt, tahaksin tervitada kolleeg Eelerit Äh, kes äh, tegeleb äh, ITRE komisjonis ähm, teadusuuringute raamprogrammiga. me vaatame praegu siis sellise pilgu sellele, kuidas Euroopa Liidu programmid, näiteks teadusuuringute raamprogrammid toimivad ja mul on väga hea meel selle mõttevahetuse üle ja tahaksin rõhutada, et finantsmäärus Äh, äh, põhjustab äh, vähe, mõningaid probleeme, millele me peame leidma lahendusi, me peame leidma lahendusi ka teistele fondidele, struktuurifondidele, põllumajandusfondidele, arengufondidele, sotsiaalfondidele ja nõnda edasi. Need on väga palju teisi asju, millega peaksime sama innukalt tegelema, nagu me täna tegeleme teadusuuringute valdkonnaga ja tahaksin sekretäriaati eelarvekomisjonist ka tänada selle ürituse korralduse, et alus, hakkame asjaga pihta ja aitäh! ma teen ettepaneku, proua Kresle, et teie juhatate selle koosoleku esimest poolt. suurepärane, teen seda hea meelega ja annan kohe sõna eelarvekomisjoni peadirektoraadile Euroopa Komisjonist Oliver Valbrokile, kes räägib, kes on aastaid tegelenud sellega, et finantsmäärust lihtsustada ning Äh, ja mul on väga hea meel, et kui meil õnnestuks ähm, äh, tõesti kõik need eesmärgid saavutada, nii et, et härra Valbrok, tere tulemast ja teil on sõna. aitäh, lugupeetud ähm, Äh, esimees ja esinaine, äh, tahaksin tänada ka Euroopa Parlamendi saadikuid ja aitäh, et kutsusite Euroopa Komisjoni esindaja sellele äh, arutelule avalikkusega, et me saaksime tutvustada et, ettepanekut finantsmääruse lihtsustamiseks. nagu härra Artüi täiesti õigesti tähelepanu juhtis, peaksime keskenduma just tulemustepõhisele eelarvele Äh, see on tõepoolest äh, asi, mis komisjonile hetkel väga palju muret valmistab äh, ja me peaksime arvestama ka laiema raamistikuga, milleks on mitmeaastase finantsraamistiku vahe läbivaatamine ning ei ole üllatav, et meie e ettepanekud suunavad kaks eesmärki, kõigepealt tahame suurendada paindlikkust ja samuti tahame asju lihtsustada meie eesmärk on, et nende kahe eesmärgi lihtsust, äh, äh, lihtsustamise ja paindlikkuse läbi me optimeerime kulutamist ja Euroopa Liidu eelarve mõju juba selle mitmeaastase finantsraamistiku lõpuks. milline on see protsess, äh, mis siiani on läbitud, me oleme loomulikult teinud väga palju koostööd oma talituste ja täitevasutustega Äh, oleme kaasanud ka sidusrühmi äh, teadlikkust tõstele üritusele, mis toimus kuuendal veebruaril ja samuti äh, märtsist maini toimusid konsultatsioonid avalikkusega ja nende konsultatsioonide tulemusi üritangi teile nüüd täna tutvustada meie ülesanne on, on mitte üksnes konsulteerida, vaid pidada sidusrühmadega ka tõelist dialoogi ning seetõttu oktoobris kutsusime üles Äh, siis äh, sidusrühmade esindajad osalema tagasisideüritusel, kus me selgitasime, kuidas me nende muredega oleme arvestanud äh, finantsmääruse läbivaatamise ettepanek omab üsna konkreetset formaati. see üks ettepanek sisaldab mitte ainult ettepanekut finantsmääruse läbivaatamiseks, vaid ka sihipäraseid muutuseid terve selle dokumendi osadesse me tahame tõesti kõrvaldada need kitsaskohad, mis meil lihtsustamise teel praegu on. Läheme nüüd äh, avalike konsultatsioonide tulemuste juurde. Pole üllatav, et peamisteks vastajateks on üksikud kodanikud, vabaühendused, teadusorganisatsioonid, ülikoolid, liikmesriikide ametiasutused ja rahvusvahelised organisatsioonid peamised rahastamisvaldkonnad on ka hästi tuttavad. Äh, enamalt jaolt on tegu toetustega, natuke ka riigihangetega ja kakskümmend protsenti on siis äh, seotud äh, finantsinstrumentidega ja kaudse haldamisega Eh, seda raha eraldatakse läbi mitmete programmide, need on tuntud komisjoni eh, programmid, Horisont kaks tuhat kakskümmend, eh, välistegevuse programmid, Erasmus, Kosme, Euroopa ühendamise rahastu ja nõnda edasi. ja milline on see sõnum, mille me saime nendelt konsultatsioonidelt? sõnum on väga selge ja see, vaja on lihtsustamist ja veel rohkem on vaja paindlikkust meile äh, oli terve rida küsimusi sidusrühmadele ning vaatame nüüd siis üksikasjalikult, millised on nende vastused meie küsimustele. ei ole üllatav, et äh, praeguse reeglite selgusega äh, õnnelikud ei olnud, rahul ei olda, äh, nõutakse sellist ühtset reeglistikku. väga selge on ka see, et nõutakse äh, selgeid reegleid huvide konflikti vallas. ja see peaks puudutama kõiki rakendusviise, nii et, et ei ole probleem ainult see, see Euroopa Liidu äh, ametnike jaoks, see puudutab kõiki äh, partnereid, kes neid Euroopa Liidu vahendeid kasutavad, ka neid, mida kaudselt hallatakse või mis on ühises halduses paindlikkuse koha pealt toetatakse seda, et kasutatakse usaldusfonde ka sisemiste kriiside puhul ning samuti mõte, et Euroopa Liidus peaksid olema välistegevuse vallas reservid. komisjon on arvestanud murega, mida on väljendatud seoses täiendavuse ja läbipaistvusega, samuti teiste rahastamisvahendite ja programmidega koordineerimise vallas ja Äh, seda, et on vaja ühiseid äh, reegleid koos, mida kasutada teiste doonoritega. ja äh, nüüd loomulikult ähm, järgmine küsimus, üha suurenev reeglite lähenemine. nagu te näete siin, jällegi nõutakse väga jõuliselt ühtset reeglistikku, mis sõltuks siis instrumentide peamistest iseloomust Äh, siin on siis tegu äh, juhtumitega, kus saab kasutada erinevaid rahastamisallikaid ning nõudakse ka äh, siis üha suuremat koostalitusvõimet just nimelt toetuste kaudse juhtimise ja rahastamisvahendite vahel. me tahaksime üha rohkem rõhutada, millised on need ühisjooned erinevate rahastamisviiside vahel ja nende erimusi võimalikult vähendada nüüd üks teema, mis ilmselt pakub väga huvi äh, tänase seminari osalejatele, äh, nimelt siis kulude hüvitamise lihtsustatud vormid. olukord ei ole väga selge, äh, vastajate hulgas on ka eriarvamusi, tunnistatakse, et selline lihtsustatud vorm saab vähendada halduskoormust ja kergendada aruandlust ja samuti suurendab äh, see õiguslikku kindlust. aga teadusringkonnad ja vabaühingud äh, suhtuvad üsna tõrksalt sellesse, et äh, oleks selline tulemustepõhine hüvitussüsteem. Neile tundub, et see ei võimalda hüvitada tõelisi kulusid, mida on kantud ja samuti tundub neile, et seda uut lähenemist peaks proovile panema, enne kui see kasutusele võtta aga kui see oleks täiendavaks võimaluseks, mitte reegliks, siis eh, suhtuvad nad sellesse palju positiivsemalt. Eh, komisjoni poolt tahaksin öelda veel seda, et meie jaoks eh, teadusuuringute rahastamine ei tähenda seda, et me vaatame ainult ühte rahastamisvahendit, vaid mitmete vahendite kombinatsiooni, näiteks kindlasummalised toetused, nagu meil praegu on näiteks grandid, Äh, äh, juhul, kui äh, teadusuuringud on juba lõppfaasis ja samuti ka kvaliteedipõhine kulude hüvitamise. ja teeksin siin vahet tulemuste ja sisendipõhise vahel. me nõustume teadlasega, et me tõesti hüvitame need kulud, mis on seotud selle uuringuga Need võivad olla näiteks artiklite avaldamised, kollokviumitel osalemine, mm, analüüside läbiviimine ja nõnda edasi. nii et, et tegemist on tõesti väga konkreetsete asjadega, mida on võimalik kontrollida ning eh, mis meie arvates võimaldab meil edasi liikuda eh, praegusest eh, pisiasjade kallal närimisest, nii et, et me keskenduksime rohkem tulemustele ja saavutatule ja mitte sisendile ja see on väga seotud ka tulemustele orienteeritud eelarve lähenemisega. räägiksin lühidalt ka teistest murettekitavatest valdkondadest, nimelt Äh, suhete lihtsustamine rahvusvaheliste organisatsioonidega. meie rahvusvahelised partnerid on palunud, et me lihtsustaksime, ühtlustaksime aruandlust ja kontrolli iseäranis hübriidsete meetmete puhul. Äh, nii et, et siin on segu nii otsesest kui ka kaudsest haldamisest. Ähm, ja äh, loomulikult peab ähm, komisjon hindama kõiki neid toimimisviise rääkides veel kord kaudsest äh, haldamisest äh, ja, ja kõikide vastajate jaoks siis eh, tahetakse ära hoida mitmetasandilist kontrolli, näiteks me peaksime tuginema eh, audititele, mis mõnes sektoris vastavalt rahvusvahelistele standarditele on läbi viidud ning eh, Äh, niisiis need äh, kaudsete kulude, kaudsete kulude teema, sellele on meil väga range lähenemine. Äh, siis rahvusvahelised organisatsioonid liiguvad siis täielikult kulude hüvitamise süsteemi suunas. ja leitakse, et siin selles valdkonnas on võib-olla lepingutega kaasnevad tähtajad liiga piiravad nüüd lihtsustatud reeglid rahastamisvahendite jaoks nõutakse äh, rahastamisvahendite lihtsustatud kombineerimist, samuti teiste toetuste kombineerimist ning äh, see, kuidas siis äh, kasutamata jäänud vahendid, kuidas neid saaks siis kasutada muudeks otstarveteks. see võimaldaks vähendada vajadust uute assigneeringute järele eelarves ja lõpetuseks ähm, tahaksin juhtida tähelepanu seitsmele valdkonnale, kus äh, komisjon praegu tegutseb äh, selle avali-, nende avalike konsultatsioonide tulemusena. kõigepealt ähm, Euroopa Liidu vahendite saajate jaoks lihtsustamine, äh, siis toetuste lihtsustatud, andmise lihtsustatud kord, nii see puudutab nii ühekordseid makseid kui ka muud ja siis tahaksime mitmetasandilistelt kontrollidelt minna üle vastastikusele kontrollide usaldamisele ja tahaksime aruandluskohustusi harmoniseerida. kolmandaks eh, kasutatakse ainult ühte reeglistikuga hübriidmeetmete kohta kui, või siis, kui rahastamisvahendeid ja meetmeid kombineeritakse, et neljandaks oleks siis rahastamisvahendite tõhusam kasutamine, viiendaks äh, palju paindlikum eelarve haldamine, ma rääkisin siin väikestest iga-aastastest varudest, usaldusfondidest, kuuendaks tuleks keskenduda tulemustele ja ratsionaliseerida aruandlust, aruandlus ei tohiks suureneda, see peaks muutuma ratsionaalsemaks, eelarve eelnõu ja siis äh, koondaruanne ja lihtsalt peaks ka Euroopa Liidu haldussektor olema lihtsam ja äh, väiksemaarvulisem selleks, et saavutada mast-, mast-, mastaabisäästu. lugupeetud koosoleku juhatajad, see oleks siis lühidalt see, mille kallal komisjon praegu on töötanud. meie eesmärk on esitada teile septembris ettepanekud et nii et, et me saame loodetavasti kokku leppida õigel ajal selleks, kuidas edasi liikuda aastast ka esimene jaanuar kaks tuhat kaheksateist. praegune finantsraamistik siis ähm, lõpeb, nii et aitäh, et andsite mulle äh, võimaluse siin täna esineda ja jään ootama huvitavat arutelu sidusrühmade esindajatega, aitäh! ja herzlichen Dank, das ist ja durchaus nicht frei. suur tänu ja see oli küll natukene vastuoluline see, mida te rääkisite just ähm, sidusrühmade konsultatsioonidest ja seetõttu ähm, on vägagi huvipakkuv, millise ettepanekuga komisjon lõppude lõpuks välja tuleb, nii et üks olulisemaid valdkondi kontrolli osas on ka see, eh, mida haldab Kontrollikoda ja mina tervitan siin Kontrollikoja liiget ähm, härra Lazarud, kes räägib meile siis ka täpsemalt omapoolsetest ettepanekutest. palun, härra Lazaru, teil on sõna aitäh, esimees äh, proua Kressle, härra Artui, ähm, eelarve ja eelarve kontrolli komisjoni esimehed ja liikmed ja samuti parlamendi liikmed, äh, daamid ja härrad. finantsmäärus seab ähm, Euroopa Liidu äh, finants vahendite haldamise jaoks parima raamistiku ning selle läbipaistev ja õigeaegne haldamine on väga oluline hea halduse jaoks ja minu ettekanne sisaldab isiklikke kaalutlusi ning eelkõneleja juba komisjoni nimel rääkis meile komisjonipoolsest ettepanekust ja selle sisust ning lepinguga kooskõlas meie väljastame omapoolse arvamuse ning äh, see arvamus tuleb kindlasti õigeaegselt, enne kui algavad läbirääkimised äh, parlamendi ja nõukogu vahel. nii et täna me võime äh, kaalutleda ja arutada seda, kuidas finantsmäärus võiks välja näha, kuidas seda saaks parandada mõningas praktilises plaanis ja arvestades siinkohal ka igapäevase kogemusega ning ma alustan oma ettekannet mõningatest isiklikest äh, märkustest, mis on seotud finantsmäärusega ja siis ma räägin ka mõningatest punktidest, mis minu meelest pälviksid suuremat tähelepanu. nii et võib väita, et äh, head tavad ei vaja kindlasti ranget äh, reguleerimist. komisjon ja teised institutsioonid peaksid tõhusalt haldama Euroopa Liidu vahendeid selliselt, see oleks äh, legaalne ja korrapärane, nii et siin tuleks just tegevuslikku poolt parandada ning regulatiivne raamistik on siin toetuseks ette nähtud ning äh, siin tuleks vältida kuritarvitamisi ning äh, tagada parimad tulemused äh, kõige madalamalt, äh, kõige tõhusamalt. ning raavra ähm, arvepidamine peaks aset leidma õigeaegselt ja läbipaistvalt. ning meie jaoks on oluline just hea haldus, kes teeb mida, millal ja kuidas ning kuidas need meetmed, mis on võetud või mida ei ole võetud, mõjutavad muud tegevust nii et ähm, sel-, need teemad on äärmiselt olulised Euroopa Kontrollikojale. finantsmäärus peaks äh, kirjeldama seda, millised peaksid olema oodatavad tulemused ning ainult äh, siis, kui vajalik, äh, ka detailselt kirjeldama, kuidas neid tulemusi saavutada. praegu oleme me jõudnud lõppfaasi ähm, komisjonipoolse haldamise puhul ja me ähm, ja mina olen selle ülesande läbi viia ning sügisel me tuleme välja ka eriraportiga ja mis puudutab raamatupidamise haldamist, siis siinkohal ähm, me soovime omalt poolt anda ka sisendi finantsmääruse ajakohastamiseks. ja nagu härra Artui aprillis kaks tuhat kuusteist ähm, juba ütles, ähm, komisjoni teadliku, teadlikkuse tõstmise üritusel, siis ka mõistlik lähenemine on, on siin väga oluline ja siinkohal ma võtangi vabaduse ja tõlgendan seda, mida härra Artur ütles äh, parimatesse tavadesse ja rõhutan ka seda, et, äh, et me peaksime ikkagi olema kooskõlas e-, ka erinevate sätetega. mis puudutab parimat äh, tavasid, siis see on oluline ka erinevate Euroopa Liidu organite jaoks ja siin tuleb arvestada ka avalike huvidega. nüüd, millele tuleks tähelepanu pöörata, siin on mõningaid punkte, millega me oleme tegelenud juba varem ja millega tuleks endiselt tegeleda. täitmata kulukohustused on arvatavasti endiselt väga kõrged äh, praeguse mitmeaastase perioodil. nüüd, mida saaks äh, teha selleks, et paremini makseid hallata ja kuidas äh, ennetada üle kulutamist. finantsmäärus peaks ähm, peegeldama ka pikaajaliseid aspekte, mis puudutavad eelarve planeerimist ja peaksid olema kooskõlas ka kaks tuhat neliteist iga-aastase raportiga ja selle soovitustega, mis puudutavad äh, pika äh, perspektiivi ähm, rahavoogusid ja se-, ja sellega seotud äh, ähm, prognoose me peame ka vaatama, kas finantsinstrumendid on ähm, kohaselt järelevalvatud komisjoni poolt ja samuti äh, näiteks, mis puudutab põllumajandussektorit, siis äh, siin on äh, kulusid vähendatud sajade miljonite võrra ja siin tuleb siis arvestada ka vastavate otsustega. ja sellised finantskorrektsioonid peaksid ka olema osaks meie plaanidest samuti äh, üldkulusid tuleks äh, kohe algusest peale planeerida, aga on ka teisi teemasid, millega tuleks arvestada. Euroopa Liidu eelarve eesmärgiks on Euroopa Liidu poliitika rakendamine, mille eesmärgiks on äh, saavutada parimad ta-, tulemused. finantsmäärus võiks omalt poolt anda sisendi ähm, selle rakendamiseks ja peaks, ja eelarve peaks keskenduma just äh, Äh, tulemustele. kuidas nüüd kaasajastada äh, finantsmäärust ja kuidas edasi komisjoni abistada eelarvestamise osas? ja äh, finantsmäärus peaks arvestama ka rakendamisega ja ka selle ähm, äh, usaldusväärsusega. kui me parandame Euroopa Liidu kulutuste kvaliteeti, siis äh, siin peame arvestama ka lihtsustamisega, sellepärast et liiga keeruline äh, õiguslik raamistik ähm, äh, arvatavasti ei paranda ka tulemuslikkust, mida ootavad kõik Euroopa Liidu sidusrühmad ja ähm, see, seda tuleks teha selliselt, et ähm, et volinike kolleegium, kes tegeleb eelarvega, ka oleks aruandekohuslane nii tulemuste osas kui ka siis ähm, tagaks selle, et, ähm, et aru antakse ka äh, see, äh, regulaarselt nende tulemuste tegu, tegevuste kohta. nüüd, mis puudutab tähtaegu, siis tähtajad on väga olulised ja see on oluline kõikide osapoolte jaoks selleks protsessis, nii et meie jaoks, kes me valime ähm, kohaldamisala ja äh, ja pakume ka komisjonile omapoolsed vastused, need tähtajad ei ole olulised mitte ainult komisjonile, vaid ähm, see on oluline ka hea protsessi jaoks. näiteks iga-aastane äh, kaks tuhat viisteist ähm, konsolideeritud ähm, raamatupidamiste vastuvõtmine. nii et seda, sellega peaks alustama tegelikult varem kui tavaliselt ja konsultatsioonid vastutavate äh, komisjonidega, eelarvekomisjoniga, me ka iga-aastase aruande sel aastal avaldame kolmeteistkümnendal oktoobril, nii et äh, see on äh, siis kuu aega varem, kui varasematel aastatel see on aset leidnud. nii et tuues ettepool, ettepoole need tegelikult tähtajad ka ähm, lihtsustaks ähm, eelarve kinnitamise protseduuri aga sellegipooleks ähm, siinkohal tuleks kaasata kõik olulised dokumendid, nii et eelarve saab kinnitada ja kahjuks, kahjuks ähm, praktika ähm, tähtaegade osas on näidanud meile teistsuguseid tulemusi ja seetõttu tuleb siinkohal kaasata ka liikmesriikide praegu on, on tähtajad erinevates sektoripõhistes õigusaktides, aga me peaksime kõikide fondide puhul ütlustama tähtajad ja nüüd veel üks ähm, viimane mõte, mitte äh, kõik osad finantsmääruses ei vaja läbivaatamist, vaid rakendamist, näiteks meie vaatlus on näidanud, et äh, et tuleks äh, hinnata ähm, ka erinevaid tegevusi. näiteks artikkel kolmkümmend kaks lõige viis finantsmääruses annab ka võimaluse komisjonile võtta meetmeid ja lõpetuseks, ähm, ähm, mida siis oleks vaja finantsmääruse puhul, kaasajastamise äh, puhul teha, et tuleks ähm, olla üldisem ja äh, detailsemalt reguleerida ainult äh, tõesti olulisi asju, tegeleda pikaajalisi, pikaajalise eelarve vajadustega ning vaadata üle ka erinevate kohustuste rolli ning ähm, eela-, Äh, samuti eelarve puhul keskenduda tulemustele ja lihtsustada sujuvat kaasaegset äh, audiitor äh, auditeeritava suhet, selleks, et parandada aruandlust ja samuti säilitada seda, mis on hästi toiminud, aitäh! aitäh, see oli tõesti väga hea mõtteaines, nii et mõningaid punkte me peame siinkohal küll veel arutama, nimelt, et kuidas seda saaks rakendada. nüüd, mis puudutab äh, teadusarendust, ähm, siis see puudutab meid kõiki, see on ka Euroopa tulevik ja teadusfond on äärmiselt oluline meie jaoks ja seetõttu ma tervitan siin ka ähm, äh, proua Ataneed ja härra Sutnerit, kes on EARTO esindajad, see on siis ähm, Euroopa teadus- ja tehnoloogiaorganisatsioonide assotsiatsioon, palun, teil on sõna. ma sooviksin esitada ühe küsimuse härra Lazarula. ma olin väga üllatunud me selleks, et mis puudutab vahendeid ja, ja kulude vähendamist, kas teie kõnest võib öelda, et järeldada, et on vaja parendada eh, meie eelarve kontrolli ja mitte mõjutada teatud äh, vahendeid, mis meil on ja nende mõju. ja meil on vaja need reaalsusega kokku viia, kas see on see, mida te öelda tahtsite? I, I hope I have uh, under-. ma loodan, et äh, sain teie küsimusest õigesti aru, härra Ersimees. aga me ei tee ettepanekut, et me äh, ressursse vähendaksime nagu me ütlesime, siis meie kaks tuhat neliteist iga-aastases äh, aruandes äh, me ütlesime, et eelarve peaks olema paindlikum ja ta peaks olema võimeline tegelema ettenägematute äh, probleemidega, mida me oleme näinud viimastel aastatel. ja samuti me oleme üles kutsunud komisjoni kohaldama rohkem äh, paindlikkust äh, ja kasutama rohkem lihtsustamist, nii et meil on väga hea meel, et komisjon on arvestanud nende teemadega, aitäh! jah, äh, mõistan, aga see, mis mind üllatas teie ettekandes, oli see, et teatud rubriikide osas on netokulud ja näiteks, kui me siin võtame ametnike palgad, siis need maksed, mis nad teevad ja see, mis nad kuludega, kas ei oleks asjakohasem eraldi välja tuua kulud, kulude all ja tulu ja sealhulgas ka kasutatud tulu eelarve rubriigis, kas ei oleks parem seda korraldada kuidagi teistmoodi? Um, yes, we... jah, me toetame seda, aitäh selle selgituse eest ja seetõttu me oleme teinud ka ettepaneku, et eelarve te ei tohiks taandada ainult ähm, äh, sellele turule, mida võib-olla kunagi tulevikus kogutakse. meie leiame, et eelarve peaks olema see, mis ta on ja ja määratud tulud peavad jääma tulude alla ja olema kirjeldatud selliselt, et seda saab äh, kasutada, et seda saab kasutada kogu eelarve kui sellise jaoks. aitäh ja siis jätkame nüüd äh, proua Tanne ja härra Sutneriga, palun. Äh. suur tänu. aitäh kahele esimehele kutse eest siin täna ette kanda teemat ja sooviksin tänada ka Wolfgangi nimel teid, et me ei peaks kaks korda selles osas sõna võtma. ja me oleme tihtipeale osalenud teie e, koosolekutel ja igaks juhuks ütlen, et meil on tegemist siis on Euroopa Teadus- ja Tehnoloogiaorganisatsioonide Ühinguga. seal on sadu e, organisatsioone ja meil on väga hea meel selle üle, tegemist on meie valdkonnas väga olulise teemaga, me ei käsitle mitte ainult tööstust ega mitte ainult ülikoole, nagu me näeme, siin on kolleege, kes neid esindavad. E, me ei tegutse ka hariduse valdkonnas, teenused on teadus-arenduslepingud valitsuste või tööstusesindajatega ja me näeme näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend osas e, on olukord selline, meil on väga palju mõtteid äh, seoses finantsmäärusega, sellepärast et meil ei ole mingisugust lisaraha, Horisont kaks tuhat kakskümmend ei ole mingi lisaraha, vaid see on see, mis puudutab meie tegevust otseselt ja kui me räägime koostööst selles valdkonnas, on see väga oluline ja väike ülevaade selle kohta, mis me oleme teinud, siin komisjonis olete te näinud erinevaid eelarve ettepanekuid ja vahetevahel on meil ka teatud äh, tunne, eriti kui räägitakse finantsinstrumentidest, et see võiks olla tuleviku äh, perspektiiv, meil on teatud kõhklusi selles osas, meie lähtume toetustest, me tegime uuringu ja sel aastal selleks vaadata, et üheksa teadus- ja tehnoloogiaorganisatsiooni, iga euro eest sai viis eurot tagasi sel aastal ja see isegi ei võta arvesse seda mõju, mida see avaldab tulevikus, vaid see on lihtsalt selline finantskalkuli-, kalkulatsioon. vahetevahel meile jääb mulje, et kui selliseid vahendeid käsitleda, siis ei, ei äh, kajastu need näitajad alati õigesti me oleme väga aktiivsed ka Horisont kaks tuhat kakskümmend osas, struktuurifondide osas ja see puudutab konkreetsest haldamist, see ei ole hetkel käsitlemisel. me vaatame ka Horisont kaks tuhat kakskümmend ähm, äh, andmepaketti ja see puudutab ühte koma kolme miljardit eurot, me osaleme neljakümne kahest protsendist äh, projektidest Horisont kaks tuhat kakskümmend osas, kui me ütleme, et äh, see mõjutab väga paljusid tegevusi, siis sellele me viitame. Äh, nii palju siis ähm, taustateadmiseks, mida me oleme ja keda me esindame. Mm, teil on ka koopia sellest dokumendist, mille me oleme teile välja jaganud ja annan sõna kolleegile. aitäh, et andsite mulle võimaluse sõna võtta, ma ei tee seda väga tihti, sest tegemist ei, ei ole selle valdkonna esindajaga, mina olen äh, nii-öelda äh, finants- ja teadus-arendusvaldkonna äh, tausta või tagatoast äh, ja äh, ja kesi-, käsitlen Arto töörühma finantsküsimusi. üks teemasid, mis on üsnagi konkreetne võrreldes sellega, mida minu kolleeg kontrolliga ütles, tegemist on väga olulise valdkonnaga teadus- ja tehnoloogiaorganisatsioonile. me, mis puudutab finantsinstrumentide suurenevat kasutamist, kui me vaatame näiteks laenu, siis see ei äh, tööta teatud valdkonnas teadusarendus sidusrühmade puhul, näiteks teadus- ja tehnoloogiaorganisatsioonide puhul, kellel on äh, teatud toetuspõhised programmid ja seda sellepärast, et teadus-arendusvaldkonna esindajad tihtipeale ei saa laenu võtta ja seadus äh, või põhikiri välistab seda. aga veelgi olulisem on see, et nende ettevõtluse mure, mudel ei võimalda eh, eh, kasutada finantsinstrumente rahastamiseks ja see on teema, mis, milleni on jõutud, eh, mida on käsitletud viimasel kuul. meie järeldus on, et finantsinstrumendid saavad ainult täiendada toetusi sellepärast et on valdkondi, kus need on loogilised, aga tegemist on täiendava, aga, aga mitte asendava lahendusega. sellest lähtuvalt on oluline, et ähm, fondid ei läheks toetuspõhiselt programmidelt üle ja, ja neid ei vähendataks, vaid nad peaksid pigem täiendama ja olema täiendavaks rahastusallikaks teine oluline meil, teema meie jaoks puudutab seda, kas äh, teatud kindlamääraliste äh, summade või ühikuhindade lähenemist peaks kasutama. jah, need on lihtsustavad vahendid ja nad võivad toimida väiksemate ja kogenematute äh, toetuse saajate puhul, kui vähendatakse teatud piirmäära aga probleem on selles, et tihtipeale arvatakse, et see soov, selline lahendus võiks sobida kõigile ja mis toimiks nii VKE-de kui ka suurte teadus- ja tehnoloogiaorganisatsioonide või ülikoolide või äh, tööstusettevõtetega. Äh, mõju aga teadus- ja tehnoloogiaorganisatsioonidel on selline, et äh, tegemist on keeruliste taristute ja ja kaasatakse inimesi äh, nendesse kindlate teadmistega, nendesse projektidesse, mis on vajalikud innovatiivsetes projektides selleks, et äh, edasi liikuda. lihtsustatud äh, tasustamine ei taga piisavat rahastamist nende teadus-arendustegevuste jaoks ja seega see kõigile, üks lahendus ei sobi kõigile selliste organisatsioonide puhul mida on vaja edukaks tegevuseks. meie järeldus on, et need ühekordsed summad ja ühikukulud ei tohiks muutuda üldiseks, neid võiks kasutada seal, kus vaja on, aga nad ei peaks olema reegliks. tegeliku kulupõhine lahendus peab olema võimalik ja lähtudes ka prognoosist, kui tegemist on asjakohase mm, arvestusega ja see puudutab näiteks paljusid teadus- ja tehnoloogiaorganisatsioone just nimelt. mis puudutab mm, auditeerimist ja aruandluse lihtsustamist, siis me tervitame seda eh, soovi reeglite lihtsustamise osas, et aruandlus ja äh, ja raamatupidamine oleks lihtsam, sest need võivad olla liiga koormavad ja kui me vaatame teadus-arendusprojekte, siis auditid ja reeglid tihtipeale on riskifaktoriks äh, toetuse saaja poolt. meie kogemus on äh, teadus- ja tehnoloogiaorganisatsioonide poolt selline, et tundub, et on teatud ähm, Äh, elutsükkel reeglite ja auditite osas, kus kirja, kuigi kirjalikud reeglid ei muutu, siis lähenemine iseenesest muutub, lähtudes teatud kasusaaja profiilist, kui näiteks hilisemad auditid äh, jõuavad teiste tulemusteni võrreldes varasematega ja ja seega ei ole asi nii selge, kui alguses mõeldud. lisaks äh, see mõju, mis puudutab erinevaid osapooli seoses äh, haldus- ja järelevalvefondidega, näiteks struktuurifondide puhul, aga ka teatud projektide puhul, kus kasutatakse alltöövõtjaid äh, näiteks Horisondi raames. meie järeldus on, et reegleid peaks tõlgendama sidusalt ja usaldusväärselt ja reeglite ja auditite ähm, erinevaid kihti oleks vaja vähendada ja neid oleks vaja ühtlustada. ja veel üks äh, teema, mida tahaksin tutvustada. tulemusepõhine kontroll on midagi, mida teadus- ja tehnoloogiaorganisatsioonid äh, käsitlevad üsnagi atraktiivse lahendamise, lahendusena aga praegusel hetkel on vaja rohkem äh, infot selleks, et arvamust kujundada, kas, kas see on hea lähenemine või mitte. oluline on siinkohal mõelda sellele, et teadusarendus on äh, riskantne tegevus ja teatud määral on need ainult prognoositavad ja seega, kui ei õnnestu kinnitada esialgset ideed, siis kas see on siiski väärtuslik tulemus? see on üks küsimusi, mis lahtine on. meie järeldus on, et tulemusepõhine hindamine on midagi, mida oleks vaja edasi arendada, kaasata põhisidusrühmade esindajaid, sest see on oluline ja see, need võiksid toimida. ja samuti on oluline see, et erinevad institutsioonid, eriti Kontrollikoda, komisjon, äh, lähtuks samast põhimõttest äh, tulemusepõhisel hindamisel, sest see on vajaliku äh, kindluse tagamiseks oluline ja see on midagi, mida me tahaksime soovitada selle teema käsitlemisel edaspidi minu aeg on läbi. siin, need olid mõned konkreetsed mõtted äh, teadus- ja tehnoloogiaorganisatsioonide poolt ja meil oleks hea meel, kui te äh, kaaluksite meie ettepanekuid äh, ka tulevikus, aitäh! suur tänu! siin on ähm, kaks huvitavat valdkonda praegu üksteisega ähm, põrkumas, nii et siin räägiti nendest äh, keerulistest äh, probleemidest, mis on seotud nende kindla ähm, mahuliste summadega, me saame aru nendest probleemidest, aga loomulikult meil on vaja ka äh, õiguskindlust selles osas, mis puudutab ekspost auditeid, nii et see on kindlasti üks punkt, mida tuleks arutada, nii et siin tuleks kindlasti tegutseda ja arvatavasti ei ole ka lihtne kaaluda seda, kus suunas me peaksime liikuma. aitäh selle ettekande eest ja me jätkame, jätkame härra äh, Firaalisega, see on Prantsuse päritolu biotehnoloogia ettevõte ja siin on professor Firal, palun, teil on sõna. ma arvasin, et ma jätsin kellegi kahe silma vahele, vabandust, palun härra Estermann on Euroopa Ülikoolide Assotsiatsiooni esindaja, vabandage palun, ma rõhutasin liiga kiiresti edasi, palun, teil on sõna. aitäh, lugupeetud esimehed, parlamendisaadik. kõigepealt tahaksin teid tänada selle eest, et te kutsusite meid jagama teiega Euroopa Ülikoolide Liidu mõtteid ning enne, kui ma räägin sellest, Äh, milline on meiepoolne panus selles äh, avalikkusega konsulteerimise, räägiksin natukene sellest ülikoolide liidust, me oleme suurim äh, institutsioon, mis esindab ülikoole, meil on üle kaheksasaja liikme neljakümne seitsmest riigist ja meil on kolmkümmend kolm riiklike rektorite ühendust ja mina esindan siis kõiki neid me toetame ülikoole ja poliitikakujundajaid riiklikul ja Euroopa tasandil, aitame võrreldavaid andmeid kokku koguda, teeme uuringuid, konsultatsioone, nagu näiteks praegu konsultatsioonid Horisont kaks tuhat kahekümne ja Erasmus plussi üles. samuti on meil palju vahendeid etalonide koostamiseks ja nende vahendite abil tahaksime luua siis sellist laiemat nägemust äh, Äh, või tausta sellistele aruteludele nagu Euroopa teadusruum ja Euroopa kõrgharidusruum. samuti on meil kümme konkreetset punkti, äh, mille läbi üritame siis vaadata asja natuke laiemalt, kõiki neid konsultatsioone avalikkusega ja enne kui lähen selle kümne punkti juurde, tahaksin teile näidata, mis meie arvates on lihtsustamise jaoks kõige olulisemad valdkonnad ja ka jätkusuutlikkuse jaoks seda ülikoolide vaatevinklist. sellel slaidil te näete meie avaliku rahastamise seirekeskuse andmeid ja siin näha on näha, et kahe tuhande kaheksandast kahe tuhande neljateistkümnenda aastani on paljudes riikides kärbitud ülikoolide rahastamist ja see loomulikult mõjutab teadus- ja arendustegevust ja mõnikord on need kärped olnud ligemale viiskümmend protsenti eelarvest ja see loomulikult mõjutab ähm, ka Euroopa tasandi rahastamissüsteeme ning meie arvates on oluline sellega arvestada. esimene asi, mis meie arvates on oluline ja kuulsime seda ka eelnevatelt kõnelejatelt, et meil oleks ühtne reeglistik, aga väga oluline on ka see, et äh, oleksid lubatud erinevad rahastamise viisid erinevate sektorite ja erinevate toetuse saajate jaoks, äh, seda enam, et äh, nüüd Horisont kahe tuhande kahekümne või Erasmus plussi raames on tõesti võimalik arvestada ka äh, teadusuuringute ja kõrghariduse eripäradega. teine punkt on samuti selline, mis siin juba mainimist on leidnud, me loodame, et leitakse tasakaal tulemustele orienteeritud eelarve ja kuludepõhise eelarve vahel. mõju ja tulemuste mõõtmine teaduse vallas on väga keeruline, iseäranis alusuuringute vallas. loomulikult me võime jah, pöörata tähelepanu ka infrastruktuuri rahastamisele, aga nagu ma ütlesin, alusuuringute vallas on asi palju keerulisem. meil on sama probleem, mis paljudes liikmesriikide süsteemides ja me loodame, et selle kõigega arvestatakse ning et ka sidusrühmad kutsutakse andma oma panust sellesse arutelusse tulemuste mõõtmine on samuti keeruline, eh, mõnikord seetõttu, et eh, alusuuringute puhul eh, võib-olla ei olegi tihtipeale neid olulisi tule, tulemusi. ülikoolide jaoks on samuti väga oluline, et rahastamine rajaneb tegevuse kulukusele, et ettevõtted saaksid, et ülikoolid saaksid olla finantsmõttes jätkusuutlikud ja need ühekordsed maksed, kindlasummalised maksed on kindlasti oluliseks elemendiks asjade lihtsustamises, aga meil on vaja ka kindlustunnet selles osas, et, et kulud piisavalt kaetakse. nii et, et äh, siin selle vallas peitub teatud probleem, nagu te ilmselt juba kuulsite. nüüd kolmas punkt, millele tahtsime tähelepanu juhtida on seotud haldusliku menetlusega. asi on kõvasti paremaks läinud äh, selles osas, kui kiiresti toetusi saab, aga äh, tihtipeale siis selle toetuse saamine äh, või suurte konsortsiumite puhul võib see võtta väga palju aega, kuni on kõigi osapoolte allkirjad kokku kogutud väga oluline on ka see, et meil oleks võimaline, erinevad võimalused kulutuste hüvitamiseks, finantsmäärus seda võimaldab, aga samuti oleks oluline, et esineva, erinevad toetuse saajad saavad ise valida, sest et jah, on ka selliseid ülikoole, kes näiteks eelistavad seda kindlasummalist makset, sellepärast et neil ei ole finantshaldussuutlikkust, neil ei ole piisavalt palju projekte ja on jällegi teisi asutusi, millel on selline suutlikkus olemas ja nemad näiteks eh, tahaksid eh, oma struktuuri ja raamatupidamismeetodeid kasutada. viies punkt on eh, see, et oluline on Äh, parandada erinevate rahastamisallikate võrreldavust nii Euroopa tasandil, riiklikul tasandil kui ka regionaalsel tasandil. konsulteerides oma liikmetega me näeme, et kaasrahastamispõhimõte on suureks probleemiks äh, nagu ma juba ütlesin, paljudes riikides on rahastamist äh, teadus- ja arendustegevusele vähendatud ja tihtipeale ka kaheksakümmend protsenti selleks minevatest rahadest tuleb ülikoolide põhieelarvest ja äh, väga oluline on, et äh, need äh, asutused saaksid siis piisavalt rahalisi vahendeid ja see on väga suur väljakutse. nii et, et väga oluline on kombineerida Euroopa riiklikke ja regionaalseid rahastamisvahendeid, see oleks üks võimalus, kuidas aidata selle probleemiga toime tulla. kuues punkt, millele juhtisime tähelepanu oma konsultatsioonide käigus, on see, et Äh, tavaliselt kasutatakse liikmesriigis kehtivaid raamatupidamistavasid, äh, see on võimalik, äh, aga seda peaks palju laiemalt kasutama, sellepärast et see võimaldaks lihtsustamist ja halduskoormuse vähendamist ja tagaks ka suurema tõhususe konsultatsioonide käigus nägime ka seda, et kaks kolmandikku ülikoolidest peavad looma paralleelsed haldus- ja aruandlusstruktuurid Horisont kahe tuhande kahekümne jaoks ja äh, äh, väga palju raha läheb lihtsalt sellise asja peale raisku. seitsmes punkt äh, on meie jaoks äh, samuti lootus, et meil äh, kujuneb välja usaldusepõhine lähenemine toetuse saajatele, see puudutab auditeerimismenetlusi, topeltauditeerimist tuleks vältida ja riiklikud auditeerimissertifikaatsid, neid peaks ka aktsepteerima. kaheksas punkt, me loodame ka, et õnnestub äh, reeglite edasise arendamise käigus leida tasakaal äh, reeglite muutumist, muutmise ja nende stabiilsuse vahel. üheksas punkt. Äh, seda me kuulsime ka, seda juba asja ka juba mainiti, ka meie oleme üsna mures äh, uute rahastamisvahendite üle, laenudepõhiste rahastamisvahendite üle, üheks näiteks äh, Äh, ole näiteks see, et möödunud aastal võeti raha Horisont kahe tuhande kahekümne eelarvest ja kanti see Euroopa strateegiliste investeeringute fondi. me oleme mures äh, sellepärast, et äh, see on raha, mis võetakse ära ühelt väga edukalt toetustepõhiselt programmilt teise programmi jaoks ja väga paljud ülikoolid tõesti ei saa kasutada laenupõhiseid programme, neil ei ole lubatud laene võtta või nagu ma tõestasin, seal, kus on eh, riiklikku rahastamist kärbitud, ei ole lihtsalt realistlik, et ülikoolid eh, saavad, eh, isegi kui neil lubatakse, et nad saavad rahastada selliseid riskantseid teadusuuringuid sellistel tingimustel. ning viimane märkus väga oluline on vaadata ka äh, rakendamist ja hoolitseda sellest, et see toimiks ja et see oleks nii tõhus kui võimalik ning me loodame, et äh, parlament ja iseäranis erinevad parlamendikomisjonid äh, lisaks siis ametlikele mm, protseduuridele vaatavad ka, kuidas see rakendamine toimib, kuidas toimib nende põhimõtete rakendamine, mida me oleme arutanud. nii palju siis minu poolt meil on äh, üsna palju infot ka erinevad, erinevate aspektide kohta oma veebilehel ja oleme valmis seda teiega jagama, aitäh! aitäh! Äh, jah, äh, siin on tõesti tegemist väga tõsiste pähvlitega, mille üle me peame pead murdma, suur aitäh! suur aitäh selle seisukoha tutvustamise eest ja nüüd saab tõesti sõna professor Firali tere päevast, lugupeetud esimehed, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, daamid ja härrad. aitäh selle eest, et te kutsusite meid siia kui Euroopa VKE-de esindajaid. jah, me oleme tõesti väikeettevõte. me asume, asume Üningis, ma arvan, et pole sellest kohast kunagi mitte midagi kuulnud, see on äh, Prantsusmaa küla, mis asub Šveitsi ja Saksamaa piiri äh, lähedal. me oleme tõesti väga väike ettevõte, me tegeleme äh, biomarkeritega, äh, töötame neid siis välja ravimitööstuse jaoks ning me oleme loonud üsna palju asju selleks, et äh, välja töötada oma tulevasi äh, tooteid äh, ja nendel toodetel on väga suur mõju. et me tegeleme näiteks ähm, infarktiravimitega, Alžeimeri tõvega, mis on ka väga tõsine probleem ja samuti tegeleme siis selle tõve prognoo-, prognoosimisega, varase diagnoosimisega me kasutame siis invasiivset tehnoloogiat, mis on väga kallis ning ja reumatoidartriidi koha pealt äh, töötame samuti välja uut tehnoloogiat, et ennustada erinevate ravivahendite tõhusust. Äh, selle haiguse jaoks on olemas mitmeid äh, ravivõimalusi ja leida neist sobiv iga konkreetse patsiendi, patsiendi jaoks on tõesti keeruline meie, meil töötab umbes seitsekümmend inimest, nad enamasti asuvad Ningis, aga ka Strasbourgis ja Pariisis. paljud meie ettevõtte rajad, rajajad on pärit teadusmaailmast, ülikoolidest ning nad on pikalt töötanud ka farmaatsiatööstuses, suurtes farmaatsiaettevõtetes Äh, ja nad, neile väga meeldib see äh, äh, töökeskkond selles ähm, Elsassi peoorus, kus nad saavad siis välja töötada uusi ravimeid. Ähm, siin on ülevaade nendest Euroopa toetustest, mis meil õnnestunud saada, nii et, et ma olen tõesti väga uhke, et ma olen eurooplane meie ettevõte äh, alust-, meil oli kaks tuhat kaheksa ainult kolm inimest. Äh, me esitasime esimese innovatiivsete ravimite äh, projekti ja saime kolmkümmend seitse miljonit eurot toetust. loomulikult on tegu riskiga, et lastakse meietaolistel inimestel tegeleda väga innovatiivsete ja riskantsete asjadega aga väga, see näitab ka, et sellistesse projektidesse tasub investeerida, sest siin on tulevik. nagu te sellelt slaidilt näete, eh, meie ettevõtted ja meie sõsarettevõtted, kes meiega on seotud, eh, me osaleme mitmetes Euroopa projektides Äh, mõned neist on vanad, nagu seitsmes äh, raamuuringute projekt ja mõned neist veel äh, käivad ja uuenduslike ravimite algatus, esimene, see oli esimene programm ja siis veel Horisont kaks tuhat kakskümmend ka. ja samuti oleme seotud mõnede väiksemate riiklike projektidega. aga Äh, ma tahaksin täna keskenduda just nendele kolmele projektile, sest need on meile ühte-teist õpetanud ja ma olen tõesti äh, õnnelik nende edusammude üle, mis me nelja viimase aasta jooksul, viimase kümnekonna aasta jooksul oleme saavutanud. kui äh, üldiselt VKE-de aspektist asja hinnata et kuidas näiteks need innovatiivsete ravimite algatusprojektid toimivad, siis te näete, et üldine rahastamismäär oli väga väike, viis protsenti, aga aja jooksul on see kasvanud, nüüd on see sada protsenti ja ma arvan, et uued liikmed, kes selle äh, rahastamisvahendiga äh, ühinevad, neil läheb pähe hästi. nüüd seitsmenda raamuri, teadusraamurite äh, projekti, projektid on ähm, mm, olnud juba käigus väga pikka aega ja võib-olla võiks kritiseerida nende projektide tulemusi nende fookus on natuke laialivalguv. Äh, ja tihtipeale keskendutakse rohkem koostööle kui tulemustele ja Horisont, äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend on tõesti väga hästi rahastatud ja ja ma võib-olla suhtun asjasse natuke eelarvamustega, aga meil on äh, kaks projekti ja me oleme mõlema jaoks saanud umbes viis miljonit eurot ja loomulikult me oleme väga rahul, et me raha saame aga nende projektide haldamine on tõesti asju muutnud. IMI e projektide puhul eh, kogesime midagi veidrat. ma ei tea, kas see on iseloomulik kõigile IMI eh, e projektidele, mul on selles osas mõningaid kahtlusi, aga me üritasime vaadata, mis läks valesti ja meil ei õnnestunud tegelikult leida asju, mis läks valesti Äh, aga siin on slaidil on siis mõned asjad, millele tahaksime teie tähelepanu juhtida, näiteks üks projekt, mis meil jõudis lõpule möödunud aastal ja lõplikke makseid me ei ole veel saanud. võib-olla põhjuseks on see, et et nendel projektidel on liiga palju koordinaatoreid ja kui see projekt on läbi, siis äh, koordinaator enam ei jälgi aruandlust. aga see on niisugune väiksem probleem. IMI äh, projektide puhul on oluline ja me osaleme kolmes sellises projektid, ühe, ühel olin mina. oluline on see, et esimest, et esimeste projektide lõpul, et äh, pooled Äh, ettevõtetest ei täitnud esialgseid lubadusi äh, ja eraldanud ette nähtud vahendeid. nii et, et kuusteist miljonit eurot, mis me pidime saama, tegelikult saime kuskil kolmkümmend protsenti vähem. ja loomulikult on sellel otsene mõju projekti ellurakendamisele ja tulemuste saavutamisele nii et, et ma leian, et on tõesti oluline, et äh, need ettevõtted, kes sellistes äh, ettevõtmistes osalevad, äh, annaksid realistlikke lubadusi rahastamise koha pealt ning nende projektide tegijad arvestaksid tõesti nende projektide eesmärkidega ja tõesti panustaksid nendesse projektidesse, mis on väga olulised. IMI projektid on väga konkurentsivõimelised ja meil kõigil on selliseid projekte vaja, seda on vaja nii farmaatsiatööstusel kui ka äh, näiteks VKE-del ja teadusasutustel. ja tulen nüüd Horisont kaks tuhat kahekümne VKE-de rahastamisvahendi juurde, siis äh, mul paluti öelda, mida me arvame pärast selle projekti üheaastast toimimist. üheks meie projektiks on Adja projekt ja teine on Rabiopred projekt. me olime tegelikult väga üllatunud, kui kerge neid projekte hallata oli ning meile väga meeldis selle halduse poole digitaliseerimine, eelarve poole digitaliseerimine. meil oli tõesti võimalus vahendada äh, omavahel teaduslikke andmeid, aga ka mu andmeid muudes küsimustes. ja äh, kuigi see oli esimene VKE-de rahastamisvahendeid, ei olnud meil mingeid probleeme nende vahendite kasutusse võtmisega. niisiis äh, Ehm, üks asi, mida me oleme täheldanud, et VKE-del on tegelikult üsna suur jõud, nad koordineerivad eh, kõiki tegevusi, nad on vägagi orienteeritud tulemustele. meil on väga tihedad suhted oma partneritega, konsortsiumi liikmetega ning eh, me kasutame ka allhankeid ning eh, loomulikult Äh, tahame oma raha eest saada võimalikult head teenust, nii et, et asi läheb väga hästi. me peame kinni kõikidest ähm, äh, tähtaegadest ja tänu äh, digitaliseerimisele Euroopa Komisjoni veebilehtedele ja portaalidele, sellest on meile kõigile olnud väga palju kasu see on teinud äh, meie elu selliste projektide haldamisel väga palju kergemaks. Äh, varasemal ajal läks meil äh, kuus kuni kümme protsenti oma eelarvest haldusele ja täna on see summa palju väiksem võib. võib-olla ainult neli kuni kuus protsenti üldeelarvest. nii et, et veel kord viimasel ajal on äh, vähenenud siis nii-öelda paberaruandlus Euroopa siis äh, on meil nüüd võimalik aruandlust teha palju kiiremini, koordinaatoritel on palju paremad vahendid ning äh, üldse suhtlus on avatum. ja sellise pideva aruandlusvahendi kasutusele võtmine on ka olnud asi, mis on äh, Äh, olukord on muutnud, me oleme nüüd juba aasta aega seda kasutanud ning see aitab tõesti äh, hoida silma peal kõikidel meetmetel, vaadata, et kõik asjad jõuaksid kohale õigel ajal ja et äh, tähtaegadest peetakse kinni ja praegu me kes-, keskendume palju rohkem nende projektide innovatiivilisele küljele kui lihtsalt aruandlusega seonduvatele asjadele. ja ma pean ütlema, et ma olen üsna üllatunud, et et meid ei auditeeritud pärast seda, kui olime miljoni ära kulutanud. see on ka suur muutus. aga ähm, loomulikult me oleme äh, valmis samas vaimus jätkama. sest äh, äh, Äh, vastasel juhul meie halduskulud on väga suured ja ka aeg, mis kulub aruandlusele, on äh, üsna suur. igal aastal me ju peame aru andma äh, ja võib-olla veel esitama ka vahearuandeid, need, need uued arengud on vägagi tervitatavad, nii et, et veel kord tahaksin Euroopa Komisjoni tänada äh, ja tahaksin veel kord mainida, et, et meie ettevõtte loomisest saadik kahe tuhande kaheksandal aastal äh, oleme loonud siis äh, integreeritud platvormi täppisravimitele, oleme loonud äh, akadeemikute ja tippkestuste ja suurte farmaatsiaettevõtete võrgustiku äh, ning äh, tänu nendele suhetele äh, saame tegutseda kiiresti. ja me praegu äh, tõesti anname tulemusi, aitäh. suur tänu. Te tõesti pääsite kõikide nende päeva, kes on tegelenud finants haldamise parandamisega just äh, teadusprojektide raames, nii et äh, me saame aru, et äh, kõik need olulised tulemused on ka kohapeal kohale jõudnud ja nüüd ma annaksin sõna härra Kroontalrile, kes on Max Plancki ühingu peasekretär. tere tulemast ja teil on sõna. aitäh, esimese tere päevast kõigile, daamid ja härrad. see katse lihtsustada finantsmäärusi on vägagi tervitatav ettevõtmine ja ma võin seda vaid toetada ja õnnitleda teid selle ettevõtmise puhul ja sel põhjusel ma tulin ka väga hea meelega täna Brüsselisse seda küsimust arutada. niisiis, tulgem nüüd Max Plancki ühingu juurde hetkeks. see on siis see härra, kelle järgi Max Planck sai oma, Max Plancki ühing sai oma nime ja ta kunagi sõnastas väga olulise mõtte, et äh, ülevaade ja selgus peab eelnema äh, rakendamisele ja see on ka Max Plancki ühingu tegevuse põhimõtteks ka veel tänapäeval, see on äh, vägagi ähm, edukas ühing, mis on rajatud aastal juba üle saja aasta tagasi ja meie soovime siis saada nii ülevaadet kui ka arusaama asjadest, aga soovime ka neid, seda rakendada, neid arusaama ja nüüd see slaid ka näitab, et me oleme üks olulisemaid kasusaajaid Euroopa Liidu teadus-arendustegevuse fondidest, siin on peaaegu üheksasada miljonit kahe tuhande kaheksasaja üheksa projekti jaoks aastatel tuhat üheksasada üheksakümmend viis kuni kaks tuhat viisteist ning me oleme siin ära toonud mõningad üldisemad väited lähtuvalt sellest, et teeme lühidalt ja, ja selgelt ja seetõttu meil on siin mõningad väga lühidad, selged väited ära toodud. ma alustan siis üldisemast ja siin Max Plancki ühing toetab siis neid kindlasummalisi üldiseid määrasid, sellepärast et need lihtsustavad või leevendavad ka administratiivset koormust ja samuti see lihtsustab aruandlust aga me ei ole sellises olukorras, et me saaksime katta kõik oma üldised kulud. nii et meie kaudsete kulude määr on umbes viiskümmend protsenti ja loomulikult meil oleks hea meel, kui need kindlasummaliste üldiste kulude määr oleks lähemal tegelikele kuludele ning äh, lähtes äh, sellest, mida, mida rääkis juba härra Estermann, siis ka meie äh, leiame, et Horisont kakskümmend kakskümmend on vägagi keeruline ja ja negatiivselt mõjutab teda just see erinevate instrumentide mitmekesisus ja meie meelest oleks vaja seda formaati natukene ähm, lihtsustada, sellepärast et vähemad, selgemad vahendid kindlasti lihtsustaksid selle tööd nii et äh, eriti, mis puudutab ähm, laenusid ja sarnaseid ähm, finantsinstrumente, ei tohiks intensiivistada, see on äärmiselt oluline meie jaoks ka seoses äh, õigusliku raamistikuga, sellepärast et me oleme avalikult, äh, avalik-õiguslik organisatsioon ja seetõttu meie juba seaduse, õigused, seadusest lähtuvalt ei, ei tohi laenusid võtta seda keelustab meile meie eh, seadus ja seetõttu laenusid meie kasutada ei saa ja teiseks, siinkohal ma toetaksin härra Sutnerit, laenud eh, teadusorganisatsioonide jaoks eh, võivad tekitada struktuurseid probleeme tulevikus teaduse jaoks, sellepärast et mis puudutab Ehm, investeeringute, eriti alusinvesteeringute tulemust, siis ehm, see tuleb eelkõige just tööstuses, mitte, mitte eelkõige just ähm, teadus-arendustegevuse faasis, nii et siis kuidas neid äh, laene käsitleda, kui tulemuskasum ähm, tuleb kuskilt mujalt, nii et siin ei ole tegu mingisuguse ärimudeliga ja seda ka härra Sutner juba kirjeldas. ja seetõttu meie ei toeta seda, et, ähm, et laenusid ja sarnaseid finantsinstrumente veelgi rohkem ähm, kasutataks neile rohkem surutaks. ja meie ei soovi ka, et äh, eelarveid kuidagi liigutatakse, sellepärast et vastav eelarve on praegugi juba piiratud ning ähm, edukuse määr äh, on juba praegugi äh, vägagi madal, kolme-seitsme protsendi vahel ja alati tuleb kaaluda ka seda, et mida teadlased peavad tegema ja kui ei ole võimalust edu saavutada, siis miks peaks sellist programmi valima nüüd äh, järgmine väide, see on äh, seotud äh, ka teie jõupingutuste keskmega, nimelt finantsmääruse mm, keerulisuse mm, vähendamisega, nii et me soovime siin vähem eeskirju ja rohkem selgust ja seda ka teie soovite tagada, nii et siin lähtutakse põhimõttest, et tuleb olla selge ja lühike. ja, ja siin tuleb siis ka minu tänase ettekande provokatsioon väide et see väide eh, loodetavasti ka ärgitab seda arutelu, et mida see tähendab üldse tulemusel põhinev eh, rahastamine, siin juba eelkõnelejad rääkisid sellest, nii et miks ma toon välja sellise väga range väite. sellepärast, et tõsiselt tegelik läbimurdev eh, innovatsioon on on seotud ikkagi alusuuringutega, mille mootoriks on just huvi ja teaduslike arusaamadega kogumine ja, ja seda kirjeldab eelkõige see, et see ei ole kindlalt määratav. ja me ei saa siin tulemusi ja, ja teaduse mõjusid prognoosida ning kui me hakkame selle alusel äh, nüüd äh, programme rahastama, projekte rahastama, siis see tegelikult tapab kogu innovatsiooni. ja seda ma siin üritangi kirjeldada selle väitega, nii et meie julgustaksime vähemalt äh, arutelu pidama selle üle, mida see üldse tähendab, sellepärast et kui me hakkame lähtuma teadlasena ainult sellest, mida me juba teame, siis see tegelikult ju vähendab ka konkurentsivõimet Euroopas. sellisel juhul äh, see mõjutab meid negatiivselt, kui meil ei ole selget arusaama sellest, mida see tegelikult tähendab ja meil on ka innovatsiooni ajaloost äh, juba näiteid olemas, näiteks võib-olla te tea, olete tuttava transistori looga, nii et transistor on tegelikult viie erineva ähm, alusuuringu äh, äh tulemus, mis kestsid viis aastakümmet ja iga see uuring, iga uuringu tulemus oli lihtsalt, et see on kasutu uuring olnud. aga, aga lõppude lõpuks need uuringud kokkuvõttes näitasid, siin võib teha ka midagi, saavutada midagi kasulikku. nii et ärgem lähtugem sellest tulemusepõhisest rahastamisest nende programmide puhul. nii et see on minu kõige olulisem, kõige olulisem väide täna ja teil on tõesti väga hea võimalus praegu äh, selle finantsmääruse lihtsustamisel olemas, sellepärast et see kindlasti ka laiendaks, laiendaks ka Euroopa Liidu huvipakkuvust ja köitust, nii et ainult see finantsmäärus juba ja selle lihtsustamine võib suurendada ka Euroopa Liidu poolehoidu, poolehoidu siis kodanike poolt selle vastu. aitäh! aitäh selle väga pühendunud väite eest ja, ja mis puudutab seda slaidi selle jalgpalliga, siis see kindlasti ka tabab ähm, tänast ähm, ähm, meeleolu, mõningaid võib-olla natuke positiivsemalt, teisi natuke negatiivsemalt ja loomulikult me õnnitleme ka portugalasi eilse tulemuse puhul. jah. ja nüüd äh, tulevased äh, reformid. jah me ei saa küll teid süüdistada selles, et teie olete süüdi ähm, praeguses olukorras ja me oleme tuttavad Patrick Childiga juba sellest ajast, kui ta välisteenistuses töötas, nii et meie tervitame teid ka uuel ametikohal. palun, härra Patrick Child, teil on sõna. lugupeetud proua esimees, mul on väga hea meel siin olla ja kasutada seda võimalust äh, käsitleda väga olulist teemat. sooviksin Euroopa Parlamenti, nii eelarve kui eelarve kontrolli komisjoni õnnitleda sellise ürituse organiseerimise eest ja selliste osalejate kohalekutsumise eest, et kuulda nende äh, tagasisidet selle kohta, kuidas koostööd teha, et lihtsustada haldus- Äh, ja finantsstruktuuri, tegemist on olulise hetkega äh, teaduse arendus äh, raamprogrammi Horisont kaks tuhat kakskümmend osas. meil on võimalus käsitleda finantsreegleid ja finantsmäärust, aga kuna tegemist on ka vahehindamisega, mis peatselt kätte jõuab MFF-i osas ja Horisont kaks tuhat kakskümmend osas, ja kindlasti äh, mõistama neid sõnumeid, mis on öeldud, et täna välja öeldud, et meil on vaja vältida seda, et teadus-arendus äh, vahendeid teistesse valdkondadesse suunataks, kuigi me oleme kõik kursis sellega, et tegemist on poliitiliste ja majanduslike väljakutsetega ja lahendusi on vaja leida mitmetele keerulistele probleemidele. alustuseks pean ütlema, et ma olen äh, Äh, väga innustunud sellest positiivsest äh, sõnumist, äh, mida eelkõnelejad on öelnud Horisont kaks tuhat kakskümmend lihtsustamise kohta võrreldes varasema finantsraamprogrammiga. meie oma peadirektoraadis viisime läbi uuringu paar kuud tagasi välisidusrühmadega nelikümmend, nelikümmend, nelikümmend neli tuhat osalejat erinevates projektides ja tagasiside oli üsnagi sarnane sellega, mida me kuulsime siin professor Piratilt ja paljudelt teistelt, et enamus abisaajatest toetab lihtsustatud rahastamismudelit, mis, millega me oleme välja tulnud ja kus on tegelikult ka konkreetsete kindlate summade kompenseerimisega ja teatud menetlusega, kus on kahetasandilised äh, äh, konkursid ja sisese raamatupidamise kasutamine, ühtse audititeenuse kujundamine, mille eesmärgiks on just vältida mitmete auditite läbiviimist sarnaste tegevuste puhul sama äh, abisaaja puhul ja kindlasti ka see toetuse saajate portaal on väga teretulnud, kus on elektrooniline eh, online eh, haldussüsteem mitte ainult osalejatele, aga ka kolleegidele erinevates eh, teadus-arendusvaldkondades, kes vastutavad rakendamise eest. me kavatseme edasi liikuda ja volinik on äh, oma prioriteediks teinud just äh, lihtsustamise äh, teema menetluse osas. ja see on midagi, millele ta keskendub. ja ma tahaksin siinkohal teha vahet ühelt poolt finantsmääruse osas ja teisest küljest erinevate reeglite osas ja süsteemide osas, mis meil on teadus-arendusprogrammides Horisont kaks tuhat kahekümnes näiteks, reeglid, mis puudutavad osalemist, mille puhul mit-, mitmed detailsed sätted, millele täna viidati, on äh, ära toodud. ja kui me räägime lihtsustamises meetmetest, mis meil kavas on, siis äh, paljud või isegi enamus, mida me soovime teha ja mõned äh, ettepanekud, mida me oleme saanud osalejatelt, võivad leida käsitlemist olemasoleva Horisont kaks tuhat kakskümmend reeglite kohaselt. mõned näited selle kohta. ma juba viitasin sellele, kuidas on võimalik leevendada koormat osalejatele selles osas, mis puudutab äh, konkursil osalemise ja pakkumiste esitamist, eriti kui kasutada kahetasandilisi pakkumisfaase, kus osalejad saavad esitada lihtsama projekti kavandi esialgselt selleks, et vaadata, kas see võib leida rahastamist ja juhul, kui kinnitus tuleb, siis piiratud osalejatele detailsema ettepaneku esitamise osas. teiseks, reeglid personalikulud teatud osade puhul rahastamise osas, mis ei puuduta raamatupidamise aastat, äh, töötajate tööaja äh, aruandlus ja võib-olla saame kasutada siin ka seda portaali selleks, et äh, olukord oleks veelgi lihtsam, lähtudes tagasisidest. me kindlasti tegutseme edasi väga aktiivselt ja kindlasti ei ole vaja oodata muutusi finantsmääruses või ka uut raamprogrammi, mis eh, hakkab kehtima pärast Horisont kaht-, kaks tuhat kahtekümmend, aga me näeme siin võimalusi, et eh, teha täiendavaid edusamme. kui me räägime finantsmääruse reformist, siis kindlasti oleme me nõus paljude ettepanekutega, ja loomulikult teeme koostööd eelarve peadirektoraadi kolleegidega selleks, et parendada ja lihtsustada eelarve äh, korraldamist ja haldusmenetlust. ja ma arvan, et me kindlasti oleme valmis äh, oma kogemusi lihtsustamisest äh, jagama üle minnes seitsmendast raamprogrammist Horisont kahekümnendal võrreldes teiste kolleegidega, kus võib-olla programmidelt üle minnes ei ole saavutatud nii palju edusamme ja see on kindlasti oluline. ja viimasel paaril minutil tahaksin ma käsitleda mõningaid mõtteid, mida me täna oleme kuulnud. kõigepealt see, mis puudutab eelarve, mis on tulemustepõhine, et äh, see on midagi, äh, mille lähenemise osas me oleme samal meelel, paljud on viidanud sellele, et on vaja tihedat koostööd kõikide osapooltega, eriti komisjonidega, kolleegidega Kontrollikojast ja komisjoni erinevates talitustes, loomulikult ka liikmesriikides läbi nõu-, liikmesriikidega läbi nõukogu ja me üritame keskenduda äh, tõhusamale ja vähem koormavale ja halduslikult sekkuvamale protsessile. ja nüüd, äh, mis puudutab seda küsimust, kas tulemuspõhine kontroll on õige viis, kuidas edasi liikuda. ja ma mõistan seda mitme, mida mitmed sõnavõtjad on öelnud, et teadusarendus on midagi, mida on keeruline mõõta, mille edukust on raske mõõta ja negatiivne tulemus või läbikukkumine on tihtipeale väga oluline edusamm ja ükskõik, millise meetodi me leiame edasiliikumiseks, siis peaksime me seda kindlasti arvesse võtma. samaväärselt, nagu ütlesite, esimees, siis äh, selle valdkonna ka olema tegelenud äh, vähe aega, aga mitmed teemad, äh, mis minu lauale on jõudnud, on väga olulised teadus-arendusprojektid, mida on mingil määral mõjutanud tihtipeale just halb äh, aruandlustegevus ja seega me saadame toimikuid ja audiitoreid, kulutame palju raha selleks ka väga prestiižsetes ja mainekates teadus-arenduse organisatsioonides, sest me oleme keskendunud äh, just äh, töötajate äh, aja haldamisele ja ma olen nõus teie ja paljude teistega, et meil on vaja leida võimalus, kuidas tulemusi mõõta, mis või, võimaldab vältida seda lõksu edu või ebaõnnestumise osas. kogemus paar nädalat tagasi kuueteistkümnendal aprillil asusime sellele töökohale, seitsmeteistkümnendal aprillil tulid kolleegid minu juurde ja andsid mulle kuuesaja leheküljelise dokumendi, mis on äh, mudelleping toetuse jaoks, kus on ära toodud nii-öelda piibel reeglite ja menetluste kohta Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, projektidele ja ma vaatasin seda, jah, seal on palju mõistlikke asju, aga seal on kõikvõimalikud äh, nüansid ära toodud loodetavasti vaatate tulevikus selle kiiresti läbi ja ja võib-olla võiks äh, sellest teha kahesaja leheküljelise dokumendi, jah, loomulikult kolleegid ütlesid jah, ja meil on väga hea meel, et et teil on värskeid mõtteid ja nii edasi. aga arvesse on vaja võtta, et põhjus detailsete reeglite jaoks on see, et meie sidusrühmad kas liikmesriikides või koha peal tahavad selgust absoluutselt iga detaili osas, ükskõik, kõikvõimalike juhtumite, olukordade puhul. seega ma loodan, et kui me teeme teiega, teiega koostöös, leides paindlikumaid lahendusi ja ausalt öeldes kuulates mõningaid teie ettekandeid täna, sama avatus äh, muudatuste ja innovatsiooni osas äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend osas, nii nagu äh, ka teaduslik äh, tulemust äh, otsides ja konkurentsivõimet arendades oleks tõesti teretulnud. ja lõpetuseks, see on võib-olla sellest arutelust väljaspool, aga see, mida te ütlesite toetuste ja laenude kohta, ma loomulikult mõistan seda väidet, et mitmed edukad osalejad on avaliku sektori organisatsioonid, kus äh, laenude kasutamine on raskendatud ja samaväärselt üks meie programmi edulugusid on just see äh, rikkalik segu, segu erinevatest vahenditest, mis äh, loovad paindliku võimaluste kaardi erinevate väljakutsetega toimetulekuks. tegemist oli keerulise aruteluga, siis kui äh, tegemist oli EFSI äh, kava arutamisega ja me loodame, et äh, leitakse võimalusi selleks, et Horisont kaks tuhat kakskümmend rahastamine taastada samaväärselt ja, ja loomulikult esialgne hinnang on ka selline, et see uus vahend on olnud väga edukas selleks, et luua uusi ja olulisi innovatiivseid rahastamisallikaid arvesse võttes, et laenud annavad teatud võimenduse, lähtudes sellest, kui palju on võimalik saavutada Euroopa Liidu rahastamisega ja see on kindlasti osa arutelust tulevikus. lõpetuseks, mul on väga hea meel kasutada seda võimalust teie poole pöörduda Äh, meie mm, teadus- ja arenduspeadirektoraadist oleme väga entusiastlikud selleks, et lihtsustada süsteemi finantskorralduse pool ja haldamise puhul ja me tahame jagada ka oma positiivseid kogemusi Horisont kaks tuhat kakskümmend kogemustest äh, ka muudesse valdkondadesse rahastamise teemal ja finantsmäärus on üks hea võimalus edusamme teha, aga see ei ole mitte ainus võimalus ja kindlasti jätkame tööd, lähtudes olemasolevast õigusraamistikuks selleks, et maksimeerida lihtsustamist ning jätkata ka arutelu selles osas, mida me saame järgmise raamprogrammi osas ära teha, et olukord muutuks veelgi paremaks, aitäh! ja, suur tänu! Te näete, et äh, me siiski mitte nii edukad ei ole olnud äh, siin lihtsustamises, sellepärast et me oleme seda varemgi üritanud ja alati, kui me äh, oleme seda isegi lihtsustanud mõningatel puhtudel, siis sellegipoolest tehakse ka selle kohta käsiraamat ja sellele lisanduvad veel joonelised märkused ja nii edasi. ja selle tulemuseks ongi see, mida nimetatakse arenevateks dokumentideks, living documents ja see suurendab tegelikult äh, halduskoormust kõigile. nii et äh, me oleme küll parimat soovinud, aga sellegipoolest ei ole see meil alati õnnestunud ja nüüd kolleeg härra Eiler. aitäh, kõigepealt äh, sooviksin ma EKRE komisjoni nimel tänada mõlemat komisjonid selle eest, et me oleme ka kutsutud sellele arutelule ja mis puudutab seda osalejate osalejate poolt, siis see käib loomulikult ka EKRE komisjoni pädevuse valdkonna alla ma tegelikult jätkan nüüd inglise keeles. ma tulen äh, asjale, asja juurde ühest äh, teisest vaatevinklist, et äh, mida tähendab see programmi jaoks finantsmääruse lihtsustamine, et finantsvaatevinklist me peaksime alustama sellest, et pidevalt peaksime kordama, et meil on praegu puudu Äh, sellest kolmeprotsendilist investeeringust me oleme praegu kahe prots-, kaheprotsendilist tasemest allpool äh, oma investeeringute puhul, me oleme tagapool Aasia riikidest ja USA-st, see on tõsine draama. nii et äh, siin on küll kombine-, kombineeritud rahastamine olemas ja selline üks mudel sobib kõigile, rahastamismudel on tegelikult äh, viinudki selleni, et meie edukuse äh, määr on drastiliselt vähenenud. ja meie VKE-de jaoks on oluline see, et äh, see programm oleks paindlik ja muuseas, see on ka algatus Euroopa Parlamendi poolt, aga tegelikult kui me vaatame nüüd rahvusvahelist areeni, ja see on ka selline empiiriline viide, mis me oleme saanud ka teistelt programmidelt, et et edukuse määr on, kui see on viisteist või kakskümmend protsenti, siis ähm, mingit äh, edu tuleviku jaoks ei ole ette näha, sellepärast et see on liiga kulukas osalejate jaoks, eelkõige just VKE-de jaoks. ja ka väga paljude ähm, teadus-arendusorganisatsioonide jaoks, nii et äh, tulemuseks selle üks sobib kõigile mudeli puhul on see, et edukuse määr on väga madal ja siin on tekkinud ka mõningad küsimused, et kus on lisandväärtus, jah yeah et, et kas siin on mingisugune lisandväärtus olemas ka tööstuse jaoks või kust need tulud tulevad? jaa, siin on räägitud juba ka lihtsustamisest, kas kasutada nüüd kulude prognoosimudelit või seda kindlasummalist mudelit ja see tegelikult ka näitab äh, seda täielikku ei, seda, et eiratakse ähm, arvestamismeetodeid, et ähm, meil on selline süsteem, mis eirab seda, et isegi avalik äh, eelarve peaks ikkagi arvestama ka ähm, materiaalse vara amortiseerumisega ja üldse äh, arvestama äh, materiaalse varaga. ja tulemuseks on see, et teadusvaldkond äh, endiselt veel sõltub avaliku sektori investeeringutest. nii et, nii et tegelikult need reeglid on sellise olukorra tekitanud. jah praktilises plaanis on meil tegu ka tõsiasjaga, et Euroopa teadusvaldkonnas on meil kolm mõõdet, meil on riiklikud äh, programmid ja siis ka ja äh, raamatupidamispraktikad äh, ja samuti meil on rahvusvahelised raamatupidamispraktikad ja, ja samuti on meil Horisont kakskümmend kakskümmend raamatupidamistavad ja mõni, vahetevahel tekib siin ka vastuolu osalejateks, näiteks kui on tegu PPP-dega, kus on, kuhu on kaasatud ähm, avalik sektor ja erasektor ja ja ka teadussektor ja nad teevad koostööd mingi programmi raames, siis praktilises plaanis selle liikmete jaoks on viis erinevat raamatupidamisstandardit, mida nad peavad kohaldama ja millele nad peavad alluma. nii et isegi, isegi õiguslikus vaatevinklis see on probleemne nii et ähm, küsimus on alati selles, et, ähm, et kas on ähm, võimalik ja ma lihtsalt esitan selle küsimuse, et kas oleks võimalik mitte viidata raamatupidamis, pidamistavadele või siis nendele võrdlus, võrdlusraamistikele või siis tuleks kasutada liikmete üldist raamatupidamistava või siis riiklikku raamatupidamistava, nii et tekibki küsimus, et äh, milliseid ohtusid tekitab äh, praktilises plaanis ja ka kontrolli raames. nii et tegelikult meil on tegu väga keerulise süsteemiga, mis, mis paljude kasusaajate jaoks väga palju eeliseid endaga kaasa ei too, sellepärast et, et see liidab tegelikult riikliku äh, raamatupidamise reeglid ja, ja nende oma programmi reeglid. Horisont kakskümmend kakskümmend lähtub arusaamast, et, et äh, on äh, selge eri, eristavus ähm, äh, vahetute kaudsete kulude vahel ja et neid saab kindlalt eraldada, aga probleem seisneb selles, et, et, et komisjoni otseste kulude kontseptsioon tegelikult ei ole kooskõlas sellega, mis meil on raamprogrammis, seitsmendas raamprogrammis ette nähtud. nii et siin on ette nähtud, et et vahetud, et meil on nüüd olemas vahetud kulud ähm, komisjoni mõistmise kohaselt ja, ja vahetud kulud, otsesed kulud, mis on äh, siis seitsmendast raamprogrammist tulenevad, nii et see tekitab ohtusid ka Horisont kakskümmend kakskümmend raames väga paljude osalejate jaoks, et kuidas neid erinevaid lähenemisi omavahel kooskõlla viia. ja siin on ka keeruline prognoosida, milliseid probleeme selline vastuolu tekitada võib. ja auditeerimissüsteem et me räägime siin küll väljundipõhisest, väljundipõhisest rahastamisest, aga tegelikult audisüsteem sellest üldse ei räägi, nii et siin on meil tegelikult erinevus äh, ambitsiooni ja, ja auditeerimissüsteemi vahel, nii et ma, ma sooviksin ka teada, mil määral komisjon, ja ma ei soovi sugugi mitte komisjoni süüdistada, aga, aga kuidas komisjon äh, mitmeaastase finantsraamistiku vahearuandes äh, käsitleb seda väljundi küsimust, mis on siis seotud auditeerimissüsteemiga. ja viimane aspekt. see, mida me näeme, me üritame küll lihtsustada ka praktilises plaanis, tähendab, et siin on väga palju erinevaid eri, erandeid. ETA-s on näiteks väga palju väga palju erandeid, nii et seal on küll, osaliselt on mingid kulud eelarve osa, aga seal on ka erandeid, nii et nii et nii et ma näen siin ka ohtu meie kaitseuuringute paketil, sellepärast et äh, siin on tegu ka kaitseuuringute erineva iseloomuga, aga siis meil on ka finantseeskirjad, mis näevad ette eh, eeskirjad osalejate jaoks ja siis meil on olemas ka delegeeritud õigusaktid teiste osalejate jaoks ja meil on oma süsteem eh, ka kaitseuuringute paketi jaoks ja nii edasi, nii et kõik see, kogu see süsteem muutub aina problemaatilisemaks, aga see ka eh, toob välja need täpsemad küsimused, mida me peame Eh, finantsmääruse läbivaatamisel ja siis ka fina-, mitmes finantsraamistiku läbivaat-, vahearuandes arutama. aitäh ka selle eest, et seda probleemi natuke struktuurilisest ja tegelikult tänase arutelu käigus tulid meil ainult nii-öelda vanad tuttavad välja. nii et eh, ainult see finantsinstrumentide probleem on tut-, eh, uus, ülejäänud probleeme me oleme juba varemgi arutanud ja finantsinstrumentide probleem on tõusetunud nüüd sellepärast, et, et aina rohkem äh, rohkemad äh, finantsinstrumendid on muutunud teile nii-öelda eluohtlikumaks. mul oleks paar küsimust, esimene küsimus oleks, et äh, kas äh, raamatupidamissüsteem, mida härra Eeler õigusega mainis, et kas me siin ei peaks kokku leppima selles osas, et kui tegu on, ähm, kui on kaasatud ka Euroopa raha, et siis meil oleks ühine, ühine raamatupidamissüsteem kõikide osalejate jaoks, see lihtsustaks asja ja praegu on, valitseb siin suur mitmekesisus ja, ja see on ka seotud äh, riiklike sätetega, eeskirjadega, nii et ka see küsimus, kuidas me äh, siseriiklike süsteemi eeskirjadega arvestame, et äh, siin peab tegelikult Euroopa süsteem palju rohkem arvestama sellega, kui praegu seda tehakse. ja, ja meil on siin näiteks ka võrdluseks ähm, Rumeenia, Bulgaaria, et kas sellega üldse hakkama saadakse, sellepärast et ähm, liikmesriigiti väga erinevad need ähm, raamatupidamissüsteemid. ja Kontrollikoda rääkis siin ka nendest äh, tähtajade ühtlustamisest kõikide fondide jaoks, et kas on üldse teostatav, kas seda saab üldse reguleerida eelarve määruses ja teadusühenduste jaoks, et, et mis saab nendest kindla summalistest maksetest, et, et kas komisjon peaks need maksed nagu su suuremaks muutma, et et muuta need, need programmid ka huvipakkuvamaks teile või siis on see tõesti nii keeruline, et te ütlete, et me ei saa sellega tegelikult mitte midagi peale hakata? ja mis puudutab nüüd finantsinstrumente, siis siinkohal võib loomulikult öelda, et peaks ka neid äh, vastavaid statuute muutma. et äh, Max Plancki ühing äh, on vägagi muljetavaldav, et loomulikult võiks eeldada, et te saate ka palju rohkem vabadusi selleks, et neid instrumente ka kasutada, aga miks te olete selle välistanud? miks ei saa siseriiklikele seadusandjatele ka öelda, et aga siin peaks äh, läbi viidama selline kaasajastamine õiguses, et see oleks ka üks eesmärk, mille poole tuleks pürgida. ja äh, professor Fiiratile veel üks küsimus, et millised ettepanekud oleksid teil selleks, et äh, asja lihtsustada, sest õigustatult Ehm, te ütlesite, et te olete töötanud vägagi palju praeguse olukorra alusel, aga ma arvan, et äh, oleks ikkagi vajalik ka edasi mõelda. ja kolleeg äh, Tänu on ka soovinud sõna veel ja, ja vabandust, ka härra esimees Artur soovib sõna. aitäh, ma arvan, et äh, me rääkisime juba sellest infosüsteemist, mis meil on, mis meid rabab, on see mitmekesisus meil on äh, olemas euroala, kus äh, kehtivad äh, reeglid võla ja puudujärgi osas, aga tuleb tõdeda, et iga riik omab omaenda reegleid, kuidas asju hinnatakse ja kuidas ka raamatupidamise arveid kontrollitakse nii et, et äh, täpselt samuti on meil siin keelte mitmekesisus ja selleks meil on ka tõlgid siin, aga meil on samasugune mitmekesisus ka raamatupidamisvalvatus, äh, raamatupidamise vallas ja see on üks äh, tõesti selline probleem, millega me mitte midagi ettevõtluse maailmas, me oleme probleeme lahendanud, et me võtame raamatupidaja, meil on lõppude lõpuks üleilmastumine aga avaliku sektori rahastamises meil ei ole üldse mingeid reegleid ja need väga erinevad reeglid on tihtipeale mõjutatud maksustamise kaalutlustest ja maksubaasist. nii et, et väga oluline on need raamatupidamise eeskirjad harmoniseerida ja ma ei tea, kas peab olema erinevad reeglid avaliku sektori ja erasektori jaoks. isegi siin Euroopa Parlamendis Äh, tihtipeale on reeglite puhul üsna palju manööverdamisruumi ja see loomulikult äh, mõjutab eelarvet, see mõjutab äh, raamatupidamise arvestust, kas või näiteks kinnisvara osas. üks asi, mis mind veel hämmastas, oli see, et iga peadirektoraat tõenäoliselt omab oma reegleid, oma põhimõtteid ja tahaksin esitada küsimuse härra Van Brockile. kas Äh, kas igal peadirektoraadil on oma reeglid? ühe pilootprojekti puhul oli mul äh, võimalus äh, teha üks väike eksperiment. ning see, mida nimetatakse ettepanekuks, meil õnnestus jah, need ülesanded kõik paika panna, aga kui ma nägin dokumente, mis saabusid, mida kandidaadid pidid esitama, Äh, siis äh, see oli tõesti kohutav, äh, kui me ei lähene asjale üldse pragmaatiliselt, siis me selle, seda probleemi ei lahenda. ja mul on tunne, et erinevates peadirektoraatides ei ole samad reeglid ja iga peadirektoraat dikteeris, millised on nende reeglid ning milline on see osa Äh, mis see on üldine ja siis on äh, äh, see osa, mis iga peadirektoraat on ise välja töötanud. nii et, et kõik ametnikud sellest peadirektoraadist lihtsalt tegid ise, mida tahtsid, viitamata sellele põhidokumendile. nii et, et kus on siin need piirid ja kuidas saame meie edasi liikuda, sellepärast et äh, kui me seda ei tee, siis me lämmatame eos juba innovatsiooni ning äh, ma arvan, et äh, ma ei tea, kas on vaja ka seda eelhindamist, nagu näiteks teadusuuringute vallas, ma arvan, et tuleb lihtsalt leppida, et vaadata, mis nende uuringute tulemusena sünnib ning siis me käisime erinevates Lähis-Ida riikides, näiteks Jordaanias ja Liibanonis. härra Fernandes oli ka sellel missioonil rahvusvahelised organisatsioonid, kes saavad Euroopa vahendeid, ütlesid, et Euroopa liik oli just sellise haldusliku formaalsuse tipus. et selle raha üle toimus kümme erinevat auditit, niimoodi asjaga edasi minna ei saa ning eh, kas te teate, palju auditid maksavad? Eh, Euroopa neid ei rahasta otseselt, need on need eh, inimesed, kes auditeerimisfirmadesse kuuluvad ja neil ei ole ka ühtseid meetodeid, see võib ühest firmast teise varieeruda, see olukord on hullumeelne, niimoodi lihtsalt edasi minna ei saa. see maine, mille Euroopa Liit, mis Euroopa Liidul on tõesti katastrofaalne, tehke, tehke referendum selles küsimuses aga ma lõpetan praegu sellega. niisiis. Äh, võib-olla te vastate kohe selle mitmekesisuse koha pealt ja kas äh, kuskil komisjonis on ka mingi koordineerimise peadirektoraat? Äh, kas oleks vaja teha peadirektoraatides auditeid välja selgitada, mis seal tegelikult toimub? proua Sander, palun aa ah, ja härra Denano tahtis ka sõna. jah äh,, härra Denano palus sõna proua Kresslelt. Äh, härra Denano, äh, mulle lihtsalt tundub, et see arutelu on väga huvitav ja väga kasulik ja äh, äh, tahaksin äh, üht-teist öelda. Äh, siin mainiti äh, tervet äh, rida asju, mis teevad väga muret, nagu ütles ka härra esimees, ning näitavad, et Euroopa Liit ei toimi jah, kui käia koha peal Äh, siis vaadata, ähm, äh, mida arvatakse Euroopa Liidu rahast, sest äh, tihti tehakse Euroopa Liidule etteheiteid, sest kogu see protsess on liiga keeruline ja paljud lihtsalt loobuvad Euroopa-poolsest rahastamisest ja see on tõsine probleem, mis tekib. ja nüüd on vaja et me tõesti oma aruteludes sellesse keskendume. jah, reeglid rahastamisküsimustes on loomulikult kasu, kasulikud, aga need ei tohi olla piduriks äh, ja need ei tohi mm, olla lihtsalt vahendiks, mis võimaldavad äh, raha kulutada. Äh, raha tuleb panna projektidesse, mitte reeglite järgimisse. Äh, meil on vaja lihtsaid ühtlustatud reegleid, nagu öeldakse. meil on vaja sellist lihts-, üldist raamatupidamist, üldiseid raamatupidamisreegleid. miks meil peaks olema viisteist erinevat raamatupidamissüsteemi? meil on vaja lihtsaid, tuttavaid, vastupidavaid reegleid ning loomulikult tuleb nendest reeglitest kinni pidada ja kui on vaja kontrollida, siis piisab ühest, ei ole vaja mitut kontrolli. me peaksime olema teadlikud sellest, et kümned kontrollid, mida siin mainiti, nende kulu on tõesti väga suur ning ma võtsin sõna ka selleks, et et äh, kahe, kahe nädala eest äh, kohtusin kolme Prantsuse teadusasutuse direktoritega, kes ütlesid mulle täpselt sedasama asja, äh, mida ütlesid meie tänased külalised. teadusuuringud, just nimelt alusuuringud ei saa anda tulemusi Neid ei saa tulemuste põhjal rahastada ja ei ole niimoodi, et alusuuringuid saab ainult avaliku sektori rahaga rahastada. Äh, ette, ettevõtted on tavaliselt huvitatud äh, kasumitest, seega jääbki üle ainult avalik sektor alusuuringute rahastajana. Äh, nii et, et me peame tõesti olema teadlikud sellest, et me ei saa nõuda alusuuringutelt tulemusi. see on ilmselge. nii et, et tuleb leida sellised võimalused või valemid, mis on lihtsad ja mis võimaldavad teadlastel teadust teha ja mitte alati nende uuringute tulemusena ka midagi leida. nii et, et äh, siin tõesti juhiti tähelepanu mitmele tõsisele probleemile, millega tuleb arvestada, millega tuleb tegeleda, sellepärast et tänane Euroopa äh, peab liikuma edasi äh, meil samuti maha jääda Hiinast ja teistest ärkava majandusega riikidest. nii et, et äh, me oleme teadlikud nendest probleemidest, mis meil on ja meil tuleb kehtestada äh, tõesti sellised reeglid, mis meile vastu ei tööta. aitäh! jah, äh, sellised reeglid on tõesti väga toredad ja proua Jale Sender järgmisena. aitäh! ma loodan, et, et see rahandusaasta annab tulemusi mitte ainult teadusuuringute jaoks, kus meil on probleeme, sest vigade määr on tõesti väga kõrge ja me teame ka, millised on põhjused. aga samas me peame olema järjekindlad, kui vaatame ka põllumajanduse ja ühtekuuluvusfondide vahendeid. meid on kritiseeritud Ähm, halduskulude poole pealt VKE-d, kohalikud omavalitsused, vabaühendused on meid kritiseerinud, isegi väikesed ühistud, kõik ütlevad, et neil on sarnased probleemid. ja need probleemid on kõikjal. niisiis, loodetavasti äh, rakendame sama lähenemist ka nendes sektorites, aga kui nüüd rääkida teadusuuringutest ja mm, Eh, eh, nende lihtsustamistaotluste algpõhjustest. kui siin rääkida eelarve kontrolli poolest, eh, siis kontrollikoja poolt me ootaksime, kuidas neid probleeme lahendada ja mitte ainult teadusuuringute vallas, vaid ka teistes valdkonnas sellepärast, et reeglite kehtestamine teadlastele ülikoolides, ettevõtetes ja samas selliste reeglite kehtestamata jätmine VKE-dele ja talunikele ja häbi näpuga näitamine ühes sektoris, aga mitte teistes, oleks ebaõiglane. nii et, et ma arvan, et me peaksime hoolitsema selle eest, et ähm, kõigil on võrdsed tingimused, äh, mis kehtivad siis kõikjal ja kõigi jaoks. ning äh, ma kuulsin taotlust ähm, härra Kantalalt kakskümmend viis kuni viiskümmend protsenti kuludest äh, tuleks, äh, et see makstakse välja väga suurte viivitustega. Äh, ülikoolid sellise olukorraga rahul ei ole, aga kui rääkida audititest, siis meie oleme soovinud neid lihtsustada, aga kõigi jaoks ja mitte ainult teadus- ja arendustegevussektori jaoks sellepärast et näib, et äh, mõnedes sektorites kehtivad väga karmid reeglid ja teistes sektorites mitte. kui meil ei ole ühine, ühist lähenemist, siis on probleeme äh, nii et, et väga oluline on, et me selle mõtlesime ja ma kuulasin äh, neid arutelusid üsna murelikult. näiteks seda, et Max Plancki instituut, üks kõige prestiižsemaid instituute, äh, neil on raske laene saada. ja asjaolu, et äh, äh, sa, et teistel instituutidel on samasuguseid probleeme. jah, käsiraamatud ja juhised on olemas ja need on kuskil nelikümmend lehekülge paksud nii et, et äh, äh see oleks okei okay,, aga kuuesaja leheküljelisest ei ole ju kasu, noh, nelikümmend lehekülge ole, sellest oleks kasu, sealt saaks järele vaadata. ja ühetaolised auditid, see on samuti meie eesmärk, selleks, et sisaldada usaldust komisjoni ja komisjoni ja toetuse saajate vahel, näiteks laboratooriumite vahel ja ka erinevate audiitorite vahel nagu öeldud, äh, mitte üksnes igal riigil ei ole oma süsteem, vaid isegi ühe riigi sees, näiteks föderaalse riigi sees äh, on äh, võib-olla igal regioonil oma lähenemine. niisiis, mm, see muudab elu veelgi keerulisemaks nii et, et kui me saame teha koostööd Kontrollikojaga, kes selle teemaga tegelevad, hoolitsemaks selle eest, et kõik need erinevad kontrollitasemed, eelkontrollid, järelkontrollid kõikides sektorites kui meil oleks usaldust sisaldav süsteem, mida kõik audiitorid usaldaksid, siis oleks vaja asju kontrollida ainult korra ja kogu see ahel oleks kaetud ma arvan, et sellest oleks väga palju kasu. ja veel eelarve ka ja ma hakkan lõpetama. Äh, tulemustepõhine eelarve. ma jah, kuulasin, mida selle kohta öeldi, äh, mida ütles raportöör ja võib-olla me tõesti peaksime mõtlema, et mil määral see tulemustepõhine eelarve Äh, on, mille võrrel on seda võimalik kohandada kõigile toetuste saajatele. nii et, et meil jällegi oleksid võrdsed tingimused ja inimesi tõesti hinnatakse nende tulemuste põhjal. ja meil ei oleks vaja ka selgelt defineerida, mida me tulemuste all mõtleme, sest muidu võivad äh, tagajärjed olla üsna imelikud ja kui vaadata seda vaenulikkust, mida Euroopa Liit tekitab ja mitte alati põhjendatult aga siis on selge, et eh, ei ole kahtlust, et selle kõige taustal, kui me suudaksime eh, kodanikele näidata tulemusi, eh, need on ju need inimesed, kes kokkulõpe, kokkuvõttes selle kõige eest maksavad ja kui me saaksime äh, tagada teatud põhimõtete ja väärtuste austamise, siis see oleks väga positiivne. loomulikult äh, E, iga sektor on e, loomulikult kaitsepositsioonil, aga ma arvan, et see, kuidas me oma eesmärki ja tulemusi esitame, e, omab järelmõju ning me ei taha loovust piirata, me ei taha alusuuringute innovatiivsust piirata, me tahame, et see süsteem endiselt hästi toimiks ja ma loodan, et te saate meid selles valdkonnas aidata, sest vastasel juhul eh, me lihtsalt eh, veame toetuse saajaid alt, aitäh! aitäh ja tahaksin nüüd teistele kolleegidele, kes kohal on, eh, öelda, kui teil on küsimusi, aga ma ei näe, et keegi sõna sooviks, jah, palun siiski aitäh, esimees. tahaksin kasutada võimalust ja vastata mõnedele küsimustele. loomulikult mul ei ole mingeid valmis lahendusi välja pakkuda, aga mul on mõned mõtted. kõigepealt äh, raamatupidamissüsteemid. võib-olla äh, see on vale mõtteviis, et äh, raamatupidamissüsteem on mingi normeeriv süsteem Äh, võib-olla oleks mõistlikum äh, paika panna kvalitatiivsed nõuded ja mitte ütlema, et äh, tuleb rahvusvahelist raamatupidamise arvestussüsteemi rakendada või Saksa süsteemi või mida iganes, vaid pigem tuleks öelda, et mida me täpselt mõtleme, kuidas me tahame, et investeeringutega üle, ümber käiakse, kuidas amortisatsiooniga ümber käiakse ja siis äh, me vaatame, kuidas meie oma raamatupidamissüsteemi raames oleks võimalik seda kõike saavutada. Äh, see oleks võib-olla parem lahendus, kui öelda, et viieteistkümnest Karu-Maa raamatupidamissüsteemist tuleb üks välja valida. teiseks, äh, laenude kasutamine. lugupeetud esinaine, te tunnete meie rahandusministrit ta äh, kontrollib väga rangelt riigi võlga, avaliku sektori võlga ning äh, tema kindlasti ei luba laene kasutada äh, praeguses õiguslikus raamistikus. see vastus võib-olla teile ei sobi, aga oluline teadusasutuste jaoks eriti alusuuringutega tegijate jaoks on see, Äh, mõte, mida ma mainisin, et meil on investeeringud, mida investeeritakse teadusuuringutesse ja äh, nende investeeringute tasuvus ei kajastu teie äh, raamatupidamises seega ei ole mitte mingisugust ärimudelit, millele need investeeringud rajada ja see tähendab minu jaoks, et laen äh, ei ole see viis, kuidas saab teadusuuringuid üleüldse rahastada. iseäranis, kui tegu on alusuuringutega, kui äh, äh, uuringud on jah, juba rakendusfaasile väga lähedal ja kui on koostöö tööstusega, siis võib-olla see on võimalik, aga mul on endiselt kahtlusi selles osas, kuidas see toimib. aga nii palju, kui mina asjast aru saan, siis see ei ole see viis, kuidas me peaksime edasi liikuma ning veel üks küsimus, mis puudutas ühekordseid makseid eh, ja muid määr-, eh, kindlasummalisi makseid ja me, meie saame nende kindlasummaliste maksetega eh, hakkama, aga me loomulikult kaotame raha kuskil viisteist, kakskümmend protsenti ja meile meeldiks, kui need summad oleksid reaalsusele lähemal ja ma mõistan, et ühelt poolt on siin tegu tõesti lihtsustamisega, aga teisalt on äh, vaja ka arvestada reaalsusega. Äh, jah. et tulemuseks võib siin olla, et, et toetuse saajate jaoks, kel seda üldkulude kindlat määra ei ole, et neid võib-olla hakatakse ülemäära isegi rahastama. Äh, ma näen, milles probleem on, aga mul ei ole lahendust sellele probleemile. ja lõpetuseks viimane märkus ma võib-olla pakkusin välja lahendust, aga tuleksin Immanuel Kanti, saksa filosoofi öeldu juurde. ta ütles, et summumin juusumin juuria, see tähendab, et mida rohkem äh, seadusi tehakse, seda suuremad on äh, huvid, nii et, et alati on äh, võib-olla vaja asju teatud distantsilt vaadata ja äh, ma arvan, et kui me vaataksime ka vahendite kasutamist niimoodi distantsilt, siis äh, meil ei oleks võib-olla vaja seda väga üksikasjalikku reguleerimist, aitäh. aitäh, võib-olla äh, selle veerand tunniga, mis meil on jäänud, võiksime paluda, et külalised, kes siin äh, Eh, sõna võtsid, et eh, nad eh, vastaksid proua Kressle, härra Denano, proua Jällesenderi ja teistele küsimustele, küsimustele ja küsiksime ka, et millised on teie enda tähelepanekud. härra Fernandes, kes on EFSI määruse raportöör, Äh, temale äh, jaoks oli küll selge, et äh, teadusorganisatsioonis äralis alusuuringutega tegelevad organisatsioonid ei saa kasutada laene ning süs-, praegune rahastamissüsteem ei võimalda neid laene hüvitada. kas see on ja hakkame siis nüüd vastama samas järjekorras, nagu te sõna võtsite. ja kõigepealt härra Valbro suur tänu, ma üritan lühidalt vastata. mis puudutab teie muret, siis äh, meie pilootprojekti ettevalmistusfaasis äh, nägime me äh, seda, kuidas hinnati seda rakendamise potentsiaali, siis on see teistmoodi, aga mul on kahju, et te näete seda teistmoodi, aga meie lähenemine on selline ja, ja, ja ja meie peadirektor on, on see, kes näeb ette, et seda on vaja korraldada sellisel viisil ja me üritame liikuda. Te tõesti liigute edasi, kas pole nii? jah, tegemist on väga piiratud peadirektoraadiga arvuliselt. Teil on ka aga teatud vahendid siiski olemas, näiteks äh, kui volinikult küsida, siis jah, tegemist on peadirektoraadiga, aga tuleb välja, et peadirektoraadil ei ole piisavalt vahendeid. nüüd äh, see oluline küsimus, millele viitasite, rahvusvaheliste partnerite probleeme, näiteks äh, ÜRO ja teised partnerid, te ütlete jah, mõnes mõttes on see tõsi et me küll üritame olukorda lihtsustada, teeme koostööd ähm, kontrollikojaga ja vaadata, mil määral oleks võimalik äh, vähendada neid auditeid ka partneritele äh, ja te ütlesite siin ka seda, et äh, näiteks audiitorid iseenesest on öelnud, äh, milline on meie ex-ante süsteemi lisandväärtus, äh, mis võimaldab mõõta seda, kas meie partnerite reeglid on äh, meie omadega võrdväärsed ja tegemist on protsessiga, mille kaudu ÜRO ise on näiteks väga palju õppinud omaenda süsteemi kohta, võrreldes seda meie omaga. ehk siis on edusamme ja me mõistame, et kindlasti on võimalik olukorda ka lihtsustada ja me kindlasti neid ettepanekuid ka teeme. nüüd, mis puudutab tulemusi, jah, me tahaksime keskenduda tulemustele seal, kus on võimalik. me mõistame, et alusuuringud tihtipeale seda ei võimalda sel põhjal hinnata ja me loomulikult jätkame, et säiliks võimalus ka neid tegemisi toetada ja me peame käsitlema iga olukorda ilma liigse diskrimineerimiseta valdkondade puhul, nii nagu siin ka viidati. ja nüüd, mis puudutab neid ühekordseid makseid teatud valdkonnas, vältida, et need oleks liiga suured ühes valdkonnas võrreldes teiste valdkondadega, kus neid üldse ei oleks. ja nüüd eksante eh, kontrollide vähendamine kindlasti on oluline teema. kontrollikoda, palun on sõltumatu institutsioon, seega teie peaksite kasutama seda võimalust, et äh, riikide osas äh, kutsuda neid üles ühtlustama oma raamatupidamise aruandlusnorme ja võib-olla ka siis parlamendi ja komisjoniga tegema koostööd, et seda läbi vaadata, sest veamäär jah, on teatud äh, veamääri, mis on lihtsalt formaalsed ja lihtsalt ei saa lähtuda sellest, et tegemist on mingi veaga, kui see on äh, väga piiratud ja see lihtsalt ei ole mõistlik. härra Lasaru. Äh, aitäh, esimees. jah, tõesti üllatav on kuulda, et erinevad raamatu, kasutatakse erinevaid raamatupidamissüsteeme rahvusvahelisi raamatupidamise standardid on universaalsed, neid tuleks rakendada igal pool. üks näide, näiteks see, kuidas arvestada liikmesriikide panust Euroopa Liidu eelarvesse, varieerub eh, liikmesriigiti komisjon peaks tegema kõik, mis võimalik selleks, et äh, menetlusi ühtlustada, mitte ainult raamatupidamissüsteemide puhul, lihtsustamine, saavutamine tuleb ühtlustamise kaudu. me jääme ootama sellist võimalust kus saab kasutada riiklikke ähm, auditisertifikaate meie töös. me soovime ühtset audit, ühte auditit, aga enne kui me saame usaldada äh, seda sertifikaati, on meil vaja tagatist või kinnitust, et need sertifikaadid äh, vastavad teatud äh, standarditele. jällegi selles osas komisjon võiks oluliselt panustada selleks, pannes paika õiged juhtnöörid selle kohta, kuidas seda olukorda pidevalt jälgida, aitäh! suur tänu, härra Lasaru ja liigume nüüd edasi, proua Atane. aitäh, ma tahaksin vastata finantsinstrumentide kohta ja kolleeg Sutner käsitleb seda ühekordset makset, tegemist on kahe erineva olulise teemaga. mida me näeme finantsinstrumentide puhul pärast EFSI määrust, äh, sooviksin siin tänada äh, teadusarengu, teadusuuringute peadirektoraati. ja teenuste valdkonnas käsitlesime seda, millised oleksid võimalused äh, teadus- ja tehnoloogiaorganisatsioonidele. tegemist on teatud fondidega, vahenditega, mis on viidud Horisont kahe tuhande kahekümnest ja on tekitatud uusi võimalusi me nägime, et tegemist võib olla nutika täiendusega väga konkreetsete tegevuste puhul isegi äh, rakendusteaduse puhul te ütlesite, et äh, alustuuringud, uuringud vajavad toetust, aga kui vaadata mu, äh, mudelit, siis ta koosneb see erinevatest mudelitest alusuuringute ja muude tasandite puhul. ja kõik vahendid ei puuduta äh, eralepinguid, meil on vaja täiendavat toetust, isegi rakendus äh, organisatsioone nagu teadus- ja tehnoloogiaorganisatsioonid ei oma võimalikke äh, lahendusi laenude võtmiseks ja näiteks teatud laboratooriumid e, ja näiteks ehitiste puhul, äh, kus olid tugi taga, oli vaja teatud tagatisi, mida saavad anda ainult suurtööstusettevõtted. see toimib ehm, ettevõtlusmudeli puhul, kui tegemist on Siemensi, Philipsi või, või teiste puhul, kes saavad öelda, et nad kasutavad kümme aastat seda rajatist ja kulutavad teatud arvu, teatud summa raha aga töötades VKE-de hüvanguks me näeme, et valdkond ei ole piisavalt korraldatud ja seda tüüpi lepingud ei ole võimalik kasutada selleks, et tagatisi anda panga jaoks. ja lähtutakse heast tavast ja peab kasutama uusi finantsinstrumente, e, e, e, projektide puhul on tegemist kõrgema riskiga ja peab vaatama ka teatud investeeringuplatvorme. Prantsusmaal PPI Äh, mis on välja toonud üsnagi uusi lahendusi, aga me oleme alles hakanud seda valdkonda uurima, enne kui seda saab ellu viia, äh, kulub veel üsnagi pikk aeg ja see pakub lahendust vaid väga vähestu, vähestele see ei saa kindlasti olema osaks äh, suurest äh, ettevõtlusmudelist ja sealhulgas ka rakendusteadusest. see on kindlasti huvitav, seda tuleb käsitleda, aga see ei ole midagi, mis kindlasti kõikjale levib. härra Artui äh, mina olin Prantsusmaal parlamendis sel ajal, kui toimus subprime'i olukord ja, ja seetõttu, et me ei olnud piisavalt julged äh, selleks, et olukorda õigesti korraldada ja mingil hetkel on öeldud, et, et kui muud moodi ei tee, siis võtame suuri laene, sellel on oma e, tagajärjed ja seda me oleme kindlasti näinud. härra Sutner, palun. suur tänu tahaksin vastata küsimusele, mis puudutab kindlama ulatusega summasid ja seda, miks on nii suured erinevused äh, erinevate ra-, kulude raamatupidamise korralduste pu-, arvutuste puhul üldised põhimõtted on üsnagi sarnased riiklik, vastavalt riiklikele standardile, aga need võivad olla erinevad. aga on erinevad kuluarvestusmetoodikad, mis lähtuvad standarditest, aga metoodikate puhul ei ole õiget või vale lahendust, on lihtsalt erinevad viisid, kuidas jõuda tulemusi, ehk siis nende standarditele vastata näiteks mis puudutab otseseid kulusid, äh, siis seda ei ole äh, universaalselt määratletud, et saaks öelda, et kõik mõistavad seda täpselt ühtemoodi, kui me kasutame mõistet äh, otsesed kulud. seda arvesse võttes on tegemist olukorraga, kus otsesed kulud on tehniliselt erinevate metoodikate puhul erinevad väikese organisatsiooni puhul või näiteks, kus üksused on eraldatud väga konkreetselt, on võimalik palju rohkem otseseid kulusid välja tuua oma raamatupidamissüsteemis kui enam integreeritud organisatsioonis, kus jagatakse rajatisi ja töötajaid organisatsiooni lõikes. ja see on probleemiks, kui me räägime nendest kindlasummalistest Äh, maksetest, äh, sest Horisondi puhul on öeldud, et äh, põhilähenemiseks on see, et iga üksuse puhul ja seega saab rakendada sedasama määratlust. aga siis, kui me lähtume kindlast summast, siis nagu kolleeg juba ütles, et kui see on liiga kõrgel, siis võib olla toetuse saajad, kellel on väga palju otseseid kulusid, aga mitte kaudseid kulusid tänu tehnilistele nüanssidele, struktuurile ja lõppude lõpuks on või, võib-olla see kasumlik, aga samas integreeritumate organisatsioonide puhul, kus äh, taristu ja vahendid on omavahel seotud, kasutatakse kulusüsteemi, äh, kus on rohkem kaudseid kulusid ja lõppude lõpuks nende kulude materiaalne väärtus on sama vahe on selles, et tehniliselt on nad käsitletud erineval viisil, aga kui äh, otsestele kuludele lisata see kindlasummaline makse, siis on võimalik seda tasakaalu süvend-, tasakaalustamatust süvendada, sest otseste kulude puhul on sada protsenti pluss äh, see ühe kindla summa makse sinna lisada, siis äh, süvendab seda veelgi enam ja see on ka väga oluline selles osas, et tegemist on jätkuva protsessiga ja on vaja välja panna sellised summad, eh, mille, mis senini on olnud eh, kõigile üsnagi võrdsed lähenemised, aga see ei saa kindlasti olla sama, kui me vaatame er, näiteks teadus-arendusprojekte või, või mingeid kinnisvaraprojekte, aitäh! suur tänu ja palun teha nii lühidalt kui võimalik sest äh, tõlgid äh, lahkuvad peatselt tööle ja järgmisena härra Estermann, palun. aitäh, tahaksin samuti reageerida laenude küsimustele. seitsmes kõrgharidussüsteemis ei ole võimalik laenu võtta, kuueteistkümne puhul saavad nad laenu võtta ainult väga rangetel tingimustel me leiame, et eelarve olukord mitmete süsteemide puhul ei äh, muudaks tõenäoliseks äh, selle muutumist, sest mitmete süsteemide puhul on tegemist range kontrolliga ja mitmete süsteemide puhul on äh, ülikoolid osa avaliku sektori institutsioonidest ja seega me ei usu, et see muutuks. ja see välistab suure hulga osapooli sellest lähtuvalt, kes võiksid kasu saada rahastamisest. üks küsimus puudutas mitmekesisust, see on midagi, mis meie arvates meie kõikide konsultatsioonide puhul väga selgelt välja tulnud, meil on äh, liikmete hulgas väga mitmekesised organisatsioonid, e, teadus-arendus intensiivsed organisatsioonid, Euroopa projektid projektid teatud äh, valdkonnas ja lisaks sellele, äh, kes aeg-ajalt taotlusi esitavad. seega on väga oluline näha, et neil on erinevad vajadused ja tegemist on ka võimalusega äh, and-, anda neile erinevaid võimalusi ja see on üks see tagasiside, mida me saame, et ei ole piisavat äh, finantshaldussuutlikkust ja nad sooviksid võib-olla kasutada neid ühekordseid makseid või kindlasummalisi makseid ja me näeme, et need, kes eelistaksid kindlat summat, on pärit riikidest, kus äh, oma tegevuste kulu äh, täpselt ei teata. vahetevahel on see selline olukord. ja kolmas oluline punkt on see, et äh, see, et äh, see, et otsese kulusüsteem oleks kulukam kui kaudsete kulude süsteem, ei vasta tõele, sest me näeme, et see sõltub otseselt projektist kui tegemist on projektiga, kus on kõrged otsesed kulud, näiteks kõrged tööjõukulud ja madalad taristukulud, siis see mm, kindlasummaline makse võib-olla rahastaks liigselt, aga kui on madalamad tööjõukulud ja kõrged äh, kaudsed kulud taristu osas, mida ei ole võimalik tuvastada, siis, äh, siis on see mõju vastupidine. seega rahastajate huvides oleks vaja võimaldada nendel, kellel on süsteemid paigas, mis äh, otseseid kulusid kasutavad, äh, ka neid kasutada. Äh, seitsmendas raamprojektis oli teoreetiline võimalus, mis küll ei toiminud, aga see oli olemas, arvesse võtta ka teatud süsteeme, mis oleks sertifitseeritud ja siin oli väga oluline nüanss see, et süsteemid on riiklikul tasandil erinevad, vaid küsimus on selles, kas nad lähtuvad teatud standarditest ja seega ei ole küs-, äh, ei puuduta see nii-öelda ühe mudeli sertifitseerimisest, vaid tegemist on see, kas see vastab rahvusvahelistele standarditele. ülikoolide puhul Ühendkuningriigis näiteks on pika aja jooksul äh, Äh, välja töötatud süsteemid riikliku rahastuse osas äh, selleks, et äh, kuidas arvesse võtta teatud arvestusmeetodid ja on öeldud, et mingi asi ei läheks arvesse, sellepärast et, et see võib puudutada mingit laenu aga kui me vaatame seda, siis võib-olla oli see väga väike osa kuludest, seega see süsteem võib-olla riiklikust äh, lähtepunktist erinev, aga oluline oleks see, et nad oleksid vastuvõetava. kui te ütlete, et teatud neist ei äh, ei suuda hinnata neid kulusid, siis oleks vaja leida võimalused, kuidas julgustada äh, Äh, et neil oleks võimalus äh, selleks, kuidas teha paremini, juhul kui ei teata, kuidas asju korraldada. ja on vaja kasutada äh, seda võimendust toetuste puhuks ja, ja kasutada miinimummahus neid häid tavasid ja järgmisena härra Fira, palun. mina töötasin seitseteist aastat ka Pare-, Pariisi äh, haiglates ja äh, Pasteuri instituudi, instituudis. seitse aastat Novartises, väikeses äh, struktuuris, siis ka Füralises ja igal korral see problemaatika, millele te viitasite, mis puudutab kaudseid kulusid ja amortisatsiooni on olnud esitatud erineval viisil. VKE puhul audit äh, ei põhjustanud erilisi probleeme. VKE-des käib väga palju kontrolle, kuna me saame tihtipeale erinevaid toetusi ja laen on äh, võimalik maha arvestada, kui tegemist on edukate tulemustega ja seal ei ole olnud äh, probleeme. ilmselgelt äh, kui me võiksime rahvusvahelisi raamatustandardeid kõikjal rakendada, siis oleks see tõesti suurepärane saavutus. ma leian, et laenude küsimus on kindlasti väga kasulik ka VKE-dele kõikide projektide puhul, mida VKE-d äh, korraldavad ja ma arvan, et äh, on kasulik säilitada see mitmekülgsus ja erinevad rahastamise meetmed Euroopas ja oleks vaja võib-olla veelgi mitmekesisemat lahendust ja olla loovamad PKE-de puhul klassikaliste projekti puhul on edumäär üsnagi madal, toetused on üsnagi ahvatlevad, aga nüüd, mis puudutab laene, teatud projektide puhul, näiteks kahe po-, kahe riigi projektide puhul on meil edumäär kuni kolmkümmend, nelikümmend, viiskümmend protsenti seega see annab meile võimalusi kiiremini tegutseda ja laenud on meile selles osas kindlasti kasulikud. ja ülesandeks on kontrollida, et oleks tegemist Euroopa lisandväärtusega, mis, mitte lihtsalt raha ümberjagamisega. see, et Euroopa eelarve appi tuleb teatud toetuste või, või laenude vormis Äh, on oluline see, et ilma nende vahenditeta ei oleks jõutud selle tulemuseni. ja palun teil teha nii lühidalt kui võimalik, äh, kolmeks minutiks on tõlgid ainult veel meiega. Äh, põhiprojektide osas on meil vaja innovatsiooni, kus me ei saa tagada tulemust kõik projektid, mida juhivad VKE-d mis on turulähedased, seal oleks tõesti vaja kasutada kõikvõimalikke lahendusi ja laenud on kindlasti väga kasulikud projektide puhul, äh, mille osas me seda teame, kus on võimalik näiteks, näiteks kliiniliselt rakendada või, või neil on mingisugune muu praktiline lahendus, aitäh! aitäh ja viimane sõnavõtja aitäh, ma teen väga lühidalt, äh, ütleb härra Child. Äh, see, mis puudutab Horisont kaks tuhat kakskümmend, äh, sellega seoses esitati küsimus, kuidas võrreldakse praeguseid menetlusi teiste abiprogrammidega teadus-arendusvaldkonnas. enamus vastajatest ütlesid uurimuse käigus, et ei ole muid süsteeme, mis oleksid lihtsamad äh, kasutamiseks. seega meie, meie uurimusele vastajad olid need ja, ja see on äh, varasem, varasemaga võrreldes uus tulemus. teine küsimus, ma sümpatiseerin selles osas, mis puudutab äh, raamatupidamise ühtlustamist liikmesriikides, seda oodates, aga teeme me üha enam tööd selle nimel, et äh, osalejate raamatupidamist tunnustada, selle asemel, et paika panna erinevaid paralleelseid süsteeme selleks, et lahendada meie nõudmised ja see on väga oluline. esimees, jah, topeltraamatupidamist tuleb vältida, et oleks üks, mis puudutab ettevõtte vajadusi ja teine, mis puudutab siis äh, toetusi, see, seda tuleb tõesti vältida. jah, härra Child, ma olen tõesti nõus sellega ja lõpetuseks äh, ma olen teiega nõus ja seepärast põhiõppetund selle arutelu käigus on see, et kui on kollektiivne huvi liikuda selles suunas, et selgemalt näha lisandväärtust, tulemust, mõju meie tööle, selle asemel, et lihtsalt vaadata meie süsteemi bürokraatiamasinana ja sellena ühel või teisel viisil on vaja jõuda süsteemini, mis selgemalt toob välja tulemuse ja lisandväärtuse, eh, selle asemel, et keskenduda protsessile ja, ja meil on vaja tõesti siin pingutada selle nimel, aitäh. ma eeldan, et teatud usaldus on selles osas olemas ja, ja on vaja aktsepteerida ka riske, on vaja julgust selleks, et saaks edasi liikuda ja härra Krasle ütleb ka paar sõna lõpetuseks, mina omalt poolt ütlen, ma ei ole kindel, et see vahe hindamine annaks meile väga suurt, põhjustaks suurt rahulolu meil on vaja keskenduda reformile ja veelgi enam keskenduda nende praktikate muutmisele, aitäh! suur tänu! suur tänu ka tõlkidele selle eest, et te olete teinud ka üllatööd, suur tänu ettekandjatele selle eest, et te jagasite meiega oma muresid selle teemas, nagu me teame, siis ähm, kurat on pisiasjades ja meie oleme valmis kuradiga rin-, äh, silmitsi astuma järgmisel kuul, nii et suur tänu nende ettepanekute eest ja ärge unustage, et et mm, me elame ikka tegelikus maailmas, et kui teil on ka mingisuguseid dokumente, siis me hea meelega ka mm, tutvume nendega, et mina olen see vaene raportöör, kes peab siis mm, kuradiga rinda pistma ja suur tänu teile kõigile tänase kohtumise eest ja head õhtut!